Thank you, friends, for being. suur tänu, sõbrad, et te olete kohale tulnud. alustame kohe päevakorrapunktiga number neli. see on sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine. ja loodetavasti äh, saavad kõik osaleda sellel väga olulisel debatil ja kõigepealt annan sõna härra Palassile, kes on raportöör, palun. suur aitäh, proua Sinane, kallid kolleegid. sellest ajast, kui ma äh, raportit hakkasin kirjutama või ette valmistama, siis kohtusin erinevate äh, sidusrühmadega, käisin isegi Varssavis selleks, et kohtuda valitsusringkondadega, ametiühingutega, ettevõtjate esindajatega ja käisin isegi Berliinis sama äh, sugustel kohtumistel ja loomulikult kohtusin paljude valitsustegelastega, aga ka Ametiühingute Konföderatsiooni esindajatega, ettevõtjatega, eh, kohtusin nendega ka Brüsselis ja Strasbourgis. Eh, ja siis koostasin esimese raporti variandi, tahaksin teile seda tutvustada. kõigepealt alustasime variraportööridega tööd eh, ja ähm, minu äh, töömeetod oli kõigepealt iga variraportööriga eraldi kohtuda ja siis äh, korraldasime sellise kollektiivse kogunemise äh, ja vahetasime mõtteid reegleid. nüüd on, äh, püüdsime järgida ka nõukogu töörütmi, kus äh, käivad koos ministrid ja nende töö ei ole ka sugugi äh, vähetähtis. nüüd kaks tuhat kuusteist detsembris siis võttis komisjon vastu ettepaneku selleks, et soodustada inimeste liikuvust eesmärgiga vältida õiguste kadu Euroopas reisimisel. Euroopa Liit Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits kuuluvad siis selle ettepaneku alla ning soovitakse tagada isikute sotsiaalse kaitse jätkumine, kui nad ühe liikmesriigi seadusandluse alt teise liikmesriigi seadusandluse alla suunduvad. seega tähtis on koordineerida, kooskõlastada sotsiaalkindlustust, see ei tähenda harmoneerimist, vaid koordineerimist ja see eh, eh, on siis meie teema. komisjon muudab kõigepealt äh, tööhüvitiste kooskõlastamist ja teeb seda kolme, kolmes aspektis. kõigepealt on oluline töötushüvitis töötajate jaoks nimelt inimene, kes läheb välismaal tööd otsima, võib saada ka välismaalt töötushüvitist ja see periood on nüüd, ülekandmisperiood on pikendatud kolmelt kuuele kuule, liikmesriigid võivad siis äh, töötushüvitise ülekandmist pikendada, nii et ähm, kui liikmesriigid soovivad, nad võivad seda äh, rakendada. mina äh, toetan seda, mina isegi äh, arvan, et seda võiks pikendada äh, selle äh, hetkeni, kuni lõpeb õigus saada töötushüvitis, äh, sellepärast et komisjoni tellitud uurimus näitas, et see, selline pikem periood soodustab väljavaateid leida uus töökoht. kui tõesti on tegemist aktiivse töö otsimisega, siis tal, töötajal on vahendeid, et ta saab neid kasutada ja eh, li-, viimase eh, tööotsi li-, eh, asukoha liikmesriik võib siis, juhul kui töötaja on töötanud asjaomases liikmesriigis vähemalt kolm kuud, võtma arvesse mujal täitnud kindlustusperioode. et praegune olukord on üsna segane, liikmesriikide pädevate asutuste jaoks. mina soovin meelde tuletada, et kindlustusperioodile liitmine on üks käesoleva õigusakti aluspõhimõtteid ja Euroopa Parlament ka eelmine nädal sellest rääkis, et see komisjoni ettepanek on piirav ja meie sooviksime ikkagi, et Äh, periood, minimaalne töötamisperiood selleks, et kindlustusperioode liita, oleks üks kuu enne äh, viimase tegevuskoha liikmesriigis. Äh, seega me tahaksime, et konkreetse sotsiaalkindlustuse perioodi liitmise puhul jäädaks mõistlikkuse piired piiridesse. ja kolmandaks, me oleme sageli seda arutanud ka ja äh, me teame, et paljude töötajate jaoks äh, on see ülekandmine väga oluline, eriti nende jaoks, kes töötavad piirialal ja komisjoni ettepanek siis ütleb, et piirialal töötajate puhul peab tööhüvitisi maksma viimase töökoha liikmesriik, kui piiriala töötajad on seal töötanud kaksteist kuud vähem kui kaksteist kuud, siis äh, kannab sotsiaalkindlustust üle äh, elukohariik, teistel juhtudel äh, töökohariik nüüd näib olevat õigustatud, et riik, kuhu laekuvad sotsiaalmaksed, on vastutav ka tööhüvi-, töötushüvitiste maksmise eest, sellegipoolest soovin nimetatud sätteid täpsustatakse, et komisjoni esildatud muutus ei tooks kaasa praktilisi või haldus- või keeleprobleeme või probleeme seoses koolituspakkumisega, samuti palub raport selgitada avalike töötusasutuste pädevust. kui keegi on kaks, rohkem kui kaksteist kuud töötanud ühes riigis ja jääb töötuks, ta peaks saama siis tööotsijana olema kirjas riigis, kus ta töötas, aga kui ta elab teises riigis, kuidas siis talitada? regul-, regulaarselt peab ta siis minema tagasi oma eh, töökohariiki, kuigi ta seal ei ela, see on tegelikult sotsiaalne periood, kui, kui tal ei ole vahendeid selleks, see võib ka keeleprobleeme tekitada, kujutagem ette, et eh, kui tekib mingisugune juriidiline vaidlus, ta peab kohtusse minema, tal ei ole keeleoskusi, tal on väga raske ennast kaitsta seega me saame muidugi komisjoni ettepanekust aru, äh, lihtsalt oleks vaja äh, äh, teha nii, et haldusasutused teeksid ka praktikas koostööd ja halduskoormust maksimum eh, jääks siiski eh, töötaja või tööotsija elukohariigile. ja veel üks teema, mis eh, on keeruline, sellepärast et nõukogu ei ole eriti edenenud selles suhtes, nimelt ehm, komisjon teeb ettepaneku töötada välja pikaajalist hooldust käsitlev eraldi peatükk ehm, Äh, see puudutab just äh, haigus ja pikaajalist hooldust. nüüd äh, mina sooviksin, et et see mm, halduskomisjon, kes tegeleb sots-, koostööga sotsiaalpartnerite vahel, mm, selle komisjoni otsuseid ja, ja tööd võetakse arvesse eh, ning eh, alati oleks võimalik konsulteerida ka haige eh, või, või haigekassa esindajatega selleks, et välja töötada konkreetsed, konkreetsed hüvitiste loetelud kindlasti peab nõu pidama sotsiaalpartnereid, ilma selleta ei eh, oleks otsuse tegemine väga ohtlik ja nüüd eh, ettepaneku eesmärk on integreerida ka Euroopa Liidu kohtu hiljutine kohtupraktika majanduslikult mitteaktiivsete liikuvate kodanike sotsiaalkindlustushüvitistele juurdepääsu tingimuste kohta. mina arvan, et kohtupraktika teadmiseks, teadmine on muidugi oluline, aga Euroopa Liidu seadusandjate ülesanne ei ole kodifitseerida Euroopa Kohtu tehtud otsuseid. me muidugi teame, et Euroopa kohtul on väga oluline roll meie õiguse kujundamisel, aga ei tohi alahinnata parlamendi või nõukogu äh, seadusandlikku rolli. nüüd edasi toetan ka komisjoni kavatsust standardida menetlusi sotsiaalkindlustussüsteemi liikmesust tõendava porditava dokumendi äh, väljaandmise. Äh, ühtlustada tähtajad, vorm, sisu, ma teeks need olukorrad, mille korral dokument välja antakse ja dokumendi tühistamise kord, kui selle täpsuse kehtivuse seab kahtluse alla selle liikmesriigi asutus, kui isik töötab seepärast tuleks tihendada pädevate asutuste koostööd ning reaalse koostöö põhimõtet tuleks tõhustada, kehtestades lühemad vastamistähtajad ja eh, minu meelest eh, kui ei vastata töötajale, siis see peaks kaasa tooma ka üleandmise pädevate asutuse vastutuse. on tähtis, et Äh, mingisugust äh, juriidilist vaakumit äh, tekiks, et seda ei tohi lubada, ei tohi mingit anarhiat tekkida ja lõpuks äh, asutustevahelise teabevahetuse optimeerimiseks ja määruste kõrvalt isikute kaitse tagamiseks toetan uute sätete kehtestamist. nimelt tuleks luua selline sotsiaalkindlustusasutusi ühendav elektrooniline öö, süsteem, see on nagu sotsiaalkindlustuse keskpank, võrk, see muide eksisteerib juba Belgias ja Euroopa elektrooniline sotsiaalkindlustuskaart ja number ähm, on ka olulised, ka, ka ähm, komisjon toetab seda ning tuleks hakata ka dokumentide ajakohastamist ja digiteerimist. Äh, ma võin teile kinnitada äh, koht, kohtumiste põhjal, mis toimusid äh, Berliinis, just selles küsimuses olid kõik ühel meelel. kahekümne esimesel äh, sajandil ei saa Euroopa olla kontinendiks, kus äh, seda tüüpi dokumendid ei ole digitaliseeritud tehtud. see, kui seda ei tehta, siis on tohutu halduskoormus asutustele, väga keeruline kontrollida dokumente. samuti on vajalik täpsustada õigusraamistikku, mida kohaldatakse lähetatud töötajatele, nimelt koostuks sotsiaalkindlustustamise liikmelisuse miinimumperiood, sporditava dokumendi väljaandmine enne lähetuse algust ja füüsilisest isikust ettevõtjatele mitme eritegevusvaldkonna tegelevatele isikutele tuleks tuleks sätet täpsustada. samuti ma ei soovi, et komisjoni ettepanek tekitaks mingisuguseid keelelisi haldusprobleeme, koolitustaotlustega probleeme, et see aitaks kaasa töö leidmisele. nüüd räägiks ka äh, lähetamisest ja äh, ettevõt-, ettevõtjate mitmetegevust vallakonnal ka tegelevatele isikutele äh, soovitan, et ähm, äh, vähem kui üks protsent kõikidest äh, peretoetust makstakse mul on muudatusettepanek kakskümmend viis, ma tahaksin muuta artiklit kuusteist, mis näeb praegu ette, et liikmesriigid võivad erandeid teha ja see artikkel on kasutusel ka selleks, et Äh, erand teha kahekümne neljast äh, kuust äh, lähetuse puhul ja lõpuks liikmesriigid, kui soovivad, võiksid saada võimaluse kokkulepe sõlmida sotsiaalkaitse kohta lähetatud töötajate ja mitme tegevusaladega tegelevatele isikutele, et anda neile so-, soodsamaid tingimusi. nimelt praegune lähetatud töötajate sotsiaalkindlustus on päris hea, aga kahepoolse kokkuleppega võib veelgi kaugemale minna sotsiaalkaitse puhul kahe riigi vahel. kui nad tõesti soovivad, see võiks olla nagu eksperimendiks. edasi tuleks tagada sotsiaalsüsteemide koordineerimine ja see tegelikult, kui liikmesriigid soovivad, ei takista äh, ka süsteemide harmoneerimist. lõpuks tahaksin rääkida peretoetustest, eh, indeks, nende indekseerimisest. vähem kui üks protsent kõikidest peretoetustest makstakse lastele, kes elavad teises liikmesriigis, kus, äh, kui see riik, kus nende vanemad töötavad, sellega seoses eeldatakse indekseerimissüsteemile kohaselt toetuste suurus määratakse kindlaks ja ajakohastatakse laste elukoha alusel äh, see on väga keeruline bürokraatlik süsteem ja ma ei tea, kuidas seda üldse saaks ellu viia praegu. ja lõpuks. ma soovin, et äh, kooskõlastusmääruste läbivaatamise teemalistes aruteludes äh, ei äh, keskendutaks ainult sellistele sõnakõlksudele nagu sotsiaalturism, laiaulatuslik pettus või varjatud protektsionism. loomulikult on selliseid riike, kes äh, teisi riike alati alati äh, süüdistavad sotsiaalturismi või selle korraldamises, aga tuleb mõelda ka inimestele, kellel on vaja tööd ja ja tuleks ja need riigid peavad võib-olla lihtsalt öelda äh, mingisugustele kontrollimeetmetele ja mitte lihtsalt korralda varjatud protektsionismi. nüüd äh, ma ei kujuta küll ette, et praegu tekiks põhja või, põhja ja lõuna, ida ja lääne vahel ähm, erimeelsusi, ma usun, et see äh, praegune raport võiks olla aluseks äh, paremale koostööle äh, selle nimel, et töötajad, olenemata sellest, kust nad tulevad, kuhu nad lähevad, oleksid alati sotsiaalkindlustusega kaitstud. tänan! suur aitäh äh, selle sissejuhatava tutvustuse eest, härra Palas. ja nüüd ma palun et parlamendisaadikud piirduksid kahe, kahe poole minutiga oma sõnavõttudes, sest et siis on meil võimalik uuesti arutada neid teemasid, mida me ei ole äh, süvitsi jõudnud veel läbi vaadata. kõigepealt annan sõna härra Schulzele oleks väga tore, kui te piirduksite selle kõneajaga äh,. aitäh, proua juhataja. tänan raportööri ja selle ettepaneku positiivsete aspektide eest, mis puudutab äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist ja pettuste välitamis, välistamist. kallid kolleegid, sotsiaalne kindlustatus on siseturu toimimise vaieldamatu eeldus ja loomulikult ei tohi me tekitada sotsiaalsüsteemide kaudu olukorda, mis äh, ajendab inimesi rändama riigist riiki. nüüd me räägime äh, töötushüvitise ekspordist. sellega ei peaks minema liiga kaugele ega me ei tohiks irduda tegelikkusest. me räägime, et kõigepealt on vaja, et oleks töökoht ja siis alles liigub inimene sinna tööle. minu arvates ei ole adekvaatseid statistilisi andmeid, mis niisugust öö, äh, rännet tegelikult ajendaksid. mis puudutab öö, erinevate eh, töötushüvitiste väljamaksmise taotlused. komisjon teeb ettepaneku, et enne, kui tal on õigus nendele maksetele, peab ta olema töötanud selles liikmesriigis kolm kuud. see tähendab, et tähtajad ei peaks olema kolm kuud, vaid pigem kuus, sest tähtajad ei peaks olema liiga lühikesed. kuigi räägime piiriala töötajatest, siis komisjoni ettepanek, äh, et äh, niisuguste töötajate jaoks peaks töötushüvitisi maksma viimase töökoha liikmesriik, suhtun sellesse skeptiliselt. nüüd me räägime sotsiaalselt mitteaktiivsete Euroopa Liidu kodanikele sotsiaalmaksete väljamaksmisest see eh, on Euroopa kohtu otsusega vastuolus, mistõttu me peaksime analüüsima kõiki asjaomaseid Euroopa Kohtu kohtulahendeid, eeskätt sellest vaatevinklist. ja nüüd, kui ma näen, et siia tahetakse sisse viia ka eh, pikaajalise hooldust, pikaajalist hooldust käsitlev eraldi peatükk, suhtun sellesse teatud äh, ettevaatusega ja samuti öö, äh, teema, sellisesse teemasse nagu las peretoetuste indekseerimine. kõik äh, sõltub ju sellest, milline on laste elukohariigi elatustase ja ma leian, et me peaksime selle peretoetuse indekseerimise üle järele mõtlema võib-olla peaksime me jätma liikmesriikidele õiguse niisugune indekseerimine ette võtta või siis mitte. see on väga mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis päevakohane teema. aitäh ja nüüd härra Stevens, palun. Dank u wel, voorzitter. Collega's, ik wil graag allereerst de rapporteur bedanken voor... Aitäh kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri, kes on teinud selle dokumendi ettevalmistamiseks, teinud ära erakordselt suure töö, see on väga keeruline teema. ma leian, et digitaliseerimine pakub meile võimalusi, mille me peaksime ära kasutama. aga äh, samas ei tohi me äh, minna sotsiaalse dumpingu libedale teele. me peame Eh, liikmesriikide vahel senisest tihedamini koostööd tegema. me ei tohi lubada, et liikmesriigid peaksid eh, arvestama eh, või välja maksma toetusi võltsdokumentide või pet-, dokumentide või pettuse alusel. me peame arvestama, et see nõrgestab töövõtjate asendit tööturul ja kui me räägime siin äh, lähetatud töötajatest, siis äh, praeguseks ette nähtud tähtajad on liiga pikad. me peame niisugust olukorda kindlasti vältima. samuti tahaksin selgelt öelda, et töötajate vaba liikumine on üks Euroopa Liidu äh, põhilisi sambaid, kuid meil on tarvis, et selline vaba liikumine toimuks liikmesriikide vastastikuse usalduse tingimustes mis puudutab sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist, siis see võib osutuda oluliseks sammuks vastastikuse usalduse suurendamise teel. leian, et komisjon on teinud, astunud siin samme selleks, et võidelda sotsiaalturismiga, sest sotsiaalturistide arv ei ole sugugi väike ja see ohustab sotsiaalsüsteeme ja ma leian, et töötajate sotsiaalsed õigused peaksid olema senisest paremini kaitstud. kui me räägime vastuvõtva liikmeriigi, liikmesriigi kohustusest alustada sotsiaalmak-, eh, sotsiaalkindlustusmaksete väljamaksmist pärast seda, kui töötaja on töötanud selles liikmesriigis kolm kuud, siis ma leian, et see on tegelikult väga lühike periood ja ma leian, et kõik niisuguste kohtuotsuste kodifitseerimine ei peaks olema siinkohal meie ülesanne, samuti nagu peretoetuste indekseerimine. me peame endalt küsima, kas töötushüvitist tohib pikema perioodi vältel eksportida, kas see tõepoolest aitab inimestel tööd leida ma leian, et pole sobiv antud koha olukorras e, välja anda Euroopa sotsiaalkindlustuskaart. minu meelest on selleks liiga vara. me peame selle teksti kallal töötama nii, et tekst oleks ühemõtteline ja et meile ei jäta ja see tekst ei jätaks meile liigset tõlgendamisruumi. olen valmis selle dokumendi kallal tõsiselt töötama. proua Haakin, palun. suur aitäh ja suur aitäh raportöörile ma ootan äh, loodetavasti äh, konstruktiivseid arutelusid äh, ja eeldan, et töö saab olema hea. mõned asjad tahaksin ise ka välja tuua. mõnedes muudatusettepanekutes viis, kuus, seitse, viiskümmend viis kuni kuuskümmend seitse raportöör räägib uutest valdkondadest, mis on seotud sotsiaalkindlustuse koordineerimisega ja need on väga huvitavad aspektid, aga me ootame siiski komisjonipoolset ettepanekut järgmisel aastal Euroopa Liidu sots-, sotsiaalkindlustusnumbri osas ja see kõik on väga huvitav, aga ma ei ole kindel, kuidas selle kõigega toime tullakse. muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, siin äh, tuuakse sisse kaks uut kohustust äh, ja see äh, võiks olla ennatlik, kui me räägime nendest ettepanekutest, mida ma mainisin aga minu küsimus on siis selline, et kas ISSI ei peaks nende asjadega tegelema? Äh, nüüd äh, töötushüvitise äh, edasikandmine, raportöör on teinud ettepaneku kuueks kuu, kuuekuulise ettepaneku võimalusega seda ka pikendada ja siin on tehtud ka ettepanekuid seoses automaatse hüvitise ülekandmisega, meie leiame, et komisjoni lähenemine on tasakaalustatum ja tõendus, tõendipõhisem. kui me räägima, räägime perioodide liitmisest, siis raportöör vähendab selle kolmelt kuult ühele, me leiame, et kolm kuud on proportsionaalsem, aga me oleme valmis seda teemat arutama, äh, selleks, et vaadata, kas oleks võimalik ähm, kompromissile jõuda. mis puudutab muudatusettepanekuid, mis puudutab lähetamist, äh, siis mõned neist on äh, vägagi olulise tähtsusega ja võttes arvesse seda, et siin komisjonis jõuti Mm, väga delikaatsele või õrnale kokkuleppele pigem ja triloog veel kestab, siis ma arvan, et me peaksime ootama ära triloogi läbirääkimiste tulemused ja võib-olla peaksime kustutama ära viidud kahekümne neljale kuule ja nii edasi. mis puudutab nüüd piiritöötajaid, siis äh, mõned muudatusettepanekud on sellised, kus tuuakse sisse äh, kontseptsioon, mis puudutab vaikimisi jurisdiktsiooni, näiteks kolmteist on selline puhu, selline muudatusettepanek Mm, või siis ka nii-öelda vaikimise tagasilükkamist, nagu näiteks muudatusettepanek kolmkümmend üheksa, ja neid me tahaksime veel kord arutada. mis puudutab äh, majanduslikult äh, mitteaktiivseid äh, inimesi, siis siin räägitakse, et meie ei pea Euroopa Kohtu kohtupraktikat kodifitseerima, jah, nii see on, aga komisjon on teinud ettepaneku, et liikmesriigid võivad seda toetada meie oleme valmis äh, seda ettepanekut kaaluma, äh, aga meie arvame, et täielik äh, kustutamine läheb liiga kaugele. mis puudutab pikaajalist hooldust, siis ma olen põhimõttega siin nõus äh, kui me räägime Euroopa Liidu sisesest liikuvusest, ma arvan, et me peame tagama selle, et see ettepanek ei kahjustaks äh, sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerimist, võttes arvesse meie riiklike äh, süsteemide erisust liikmesriigiti ja küsimus on siis selles, et kas meil tõesti on vaja eraldi peatükki sellel teemal. ja lõpetuseks äh, üks üldine kommentaar ka, raportöör on rääkinud äh, hüvitisturismist ja ma olen temaga tegelikult nõus. ma arvan, et reaalsus on selline, et äh, selline tegevus on tegelikult üsnagi piiratud, kuid asjast saadakse aru teistmoodi. nägemus sellest on teistsugune ja meie tahame tegelikult ju sulgeda mis tahes lünki, mis selles valdkonnas on ja seetõttu ma arvan, et äh, see, kui me seda teeme, äh, saab aidata kaasa sellele, et äh, me kaotame selle mm, vale arusaama, mis lokkab. aitäh! suur aitäh, Gabi Zimmer, palun! ja oh, von mir absoluut ka mina väljendan lugupidamast kolleegi Valasi töö suhtes. ma leian, et suundumus, mille ta on äh, võtnud seda mina kui oma fraktsiooni variraportöör toetan. on siin mõningad momendid, mis vajavad põhjen-, põhjalikumat läbivaatamist. kui me räägime meie komisjoni muudatusettepanekutest, siis kõigepealt on üksikisiku õigused sotsiaalsele kaitsele, et nemad, et see moment jääks küsimuse keskmesse ja et äh, Euroopa Liidu kodanikel oleks sõltumata sellest, millises Euroopa Liidu liikmesriigis nad viibivad, kaitse, nii sotsiaalne äh, kui ka tööalane. kõigepealt lihtsamatest asjadest, mis puudutab peretoetuste indekseerimist, ei komisjon ega raportöör ei soovi seda Äh, ma toetan seda ja ma tean, et nõukogus on see tõsine vaidlusalune küsimus. siin ma toetan raportööri. mis puudutab pikaajalist hooldust, siis ma leian, et me peaksime sellega tegelema haiguskindlustuse peatükis. meil on vaja selgelt sõnastust, mis asi on hooldus ja millised loodusliigid esinevad liikmesriikides. seda on vaja arutada kutse- ja organisatsioonide sotsiaalpartneritega. ma ei taha mingit eraldi peatükki. me peaksime hooldust äh, vaatlema kui äh, haiguskindlustuse osa. Äh, siis ma tahaksin rääkida liikmesriikides, kus teostatakse rahalisi väljamakseid, kuidas sellega ringi käia. see ei puuduta mitte ainult Ida-Euroopa riike, kellel on põhimõtteliselt teine hooldus- või haiguskindlustussüsteem. nüüd, mis puudutab äh, töövõtjaid, siis ma äh, tõmbaksin maha selle viite, mille raportöör tegi lähetatud töötajate direktiivile ma leian, et äh, see ei too endaga kaasa äh, õiguslikku selgust ja ühemõttelisust. mis puudutab äh, erinevaid sotsiaalturismi pettuse liike, siis ma leian, et selle vastu on vaja tõsiselt võidelda. oleme seisukohal, et viieteistkümne päeva jooksul peaksid ametkonnad, kes on selleks pädevad, andma vajalikku teavet. ja vastutus peaks olema sel juhul nende ametkondade kanda. mis puudutab eh, töötajate sotsiaalset kaitset, kas me peame lähetuse aega lühendama või muutma? jaa, aga minu arvates Eh, sotsiaalkindlustus peaks olema lähetatud töötajale tagatud juba kuue kuu möödudes. keegi räägib siin kahekümne neljast kuust, aga minu meelest on see oluline mitte ainult FIE-de, vaid ka eh, kõige tavalisemate töövõtjate jaoks. mis puudutab töötushüvitist, siis nii töötushüvitis kui ka inimeste sotsiaalkaitse, kes seal ei ole majanduslikult aktiivsed, need on väga olulised kaks momenti ja loomulikult äh, tohi, tekib küsimus, kui kaua, kui pika perioodi vältel tohib töötushüvitist nõnda öelda eksportida. aga ma ei ole äh, päris kindel, äh, kas äh, raportööri parandus eh, muudab artiklit kuuskümmend viis paremaks või mitte. ma leian, et seda küsimust tuleb arutada. mis puudutab agregatsiooni asjaomases liikmesriigis, siis me peame tagama, et eh, esimesest päevast alates oleks töövõtjal öö, eh, sotsiaalsed õigused, see on punkt millega peame tõsiselt tegelema. me toetame eh, kodifitseerimata jätmist, kui see puudutab eh, mitte tööetud elanikkonna eh, arvestamist. siin on veel terve rida momente, mida ma tahaksin selle dokumendi puhul arutada nii teiste variraportööride kui ka härra raportööriga. suur aitäh, Jill Lambert järgmisena. Thank, thank you. suur aitäh, suur aitäh ka raportöörile äh, selle raporti koostamise eest ma räägin vaid mõnel üksikul teemal praegu, äh, mõningate teemade puhul meie fraktsioon veel arutab asja, äh, eriti mis puudutab äh, ajaperioode, lähetatud töötajaid ja nii edasi ja seda, kuidas see üldisesse seadusandlusesse sobitub. ja me peame meeles pidama ka, et töötajate lähetamine võib olla piiritletud, võib olla väga erineva ajapikkusega alates ühest päevast. kui süsteeme vahetada väga kiiresti, lühikese perioodi direktiiv väldes, me peame mõtlema ka, mida see kõik kaasa toob inimeste õigustele ja nende õiguste agregeerimisele. ma usun, et kui vaadata ja ma alustan võrdse kohtlemise põhimõttega, et et kui seda vaadata, siis meil on probleeme komisjoni ettepanekuga, eriti mis puudutab Euroopa kohtu, kohtupraktika kodifitseerimist, sellepärast et me leiame, et see kohtupraktika ei ole praegusel hetkel stabiilne. teatud kohtuotsused ei ole viidanud näiteks Äh, vaba liikumise direktiivile äh, ja äh, see õigus on siiski muutuv praegusel hetkel, näiteks see küsimus, kes on majanduslikult aktiivne või kes mitte. ja komisjoni ettepanek on selline, et paljud inimesed kuuluvad selle määratluse alla lõpuks, keda tavaliselt võib-olla ei peetakski väga problemaatiliseks erinevate süsteemide raames, näiteks pensionärid või teadlased. meie tahaksime selles küsimuses jääda status quo juurde, selle asemel, et komisjoni ettepanekut pooldada aga loomulikult me oleme valmis asja arutama ja argumente ära kuulama, aga me oleme siiski väga mures selles osas, et kohtupraktika praegu ei ole stabiilne ja see ei anna õiget suunda. ja ma usun, et see suund, mis meile antakse, ei pruugi olla kõige õigem, see ei pruugi tuua kasu Euroopa kodanikele mis puudutab seda küsimust, mis siin tõstatati laste ja perehüvitistega seoses, me oleme ka selle vastu äh, Mm, võib-olla äh, ma siin peaksin äh, ütlema ka seda, mida teised juba on öelnud, äh, see puudutab avalikkuse nägemust sellest teemast. väga suur osa sellest tugineb valedele, müütidele, tõe moonutamisele ja ma olen Mariann Harkiniga täiesti nõus, meie ülesandeks siin on sellele vastu astuda. ja kui vaadata lünkade teemat ja nende kaotamist, siis me peame tagama ka selle, et tegemist on tõesti lünkadega, mis ka mõju omavad. ja väga palju tööd on mõnes liikmesriigis selles vallas juba ära tehtud, on vaadatud reaalsust ja mitte inimeste nägemust reaalsusest. ja see on meie jaoks väga oluline teema. edasi. Äh, pikaajalise hoolduse peatükk, seda on siin ka mainitud, me teame, et selles vallas on teatud äh, Äh, murekohti, ähm, kas seda eraldi sektorina defineerides mõned inimesed jäävad selle alt välja või mitte, äh, sinna tulevad mängu ka invaliidsuspension ja nii edasi. Äh, see on teema, mida me tahame kindlasti edasi arutada ja mis puudutab üldisi teemasid äh,, mis on seotud äh, juurdepääsuga töötushüvitisele kolm kuni kuus kuud, vabandust äh,, jah, see periood kolm kuni kuus kuud on mõistlik äh, lähenemine mulle tundub, et kui me sellega ei tegele, siis äh, saavad meil olema suured probleemid ja seetõttu ma praegu toetan komisjoni ettepanekut ja nüüd ka ettepanekut, äh, mis äh, sotsiaalkindlustuskaardi osas on tehtud, siis meile tundub, et praegusel hetkel on need ettepanekud ennatlikud. ma väga vabandan, ütleb proua esinaine, aga te olete juba neli minutit kõnelenud ja seetõttu ma pean teid peatama. jah, ma siis lõpetan kas keegi EFTD-st on siin, Laura Geat siin ei ole, Äh, kui kedagi teist ka ei ole, siis me võidame selle aja ja nüüd saab sõna ENF-i nimel Joel Melan, palun. Oui, merci. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin siin lugupidamist avaldada äh, härra Palasile kogu selle töö eest, mis ta on teinud, kuigi me äh, sageli oleme eriarvamusel, äh, et ma näen, et äh, see sotsiaalsüsteemide koordineerimine, seda on püütud juba kümneid aastaid teha, see on keeruline. tegelikult Euroopa Liit Äh, liikmesriigid äh, on tegelikult äh, Bismarcki süsteemi järgi üles ehitatud sotsiaalsüsteemidele põhinevad ja siis on sõlmitud rahvusvahelisi konventsioone, mis on kaasa aidanud nende süsteemide toimimisele ja nüüd kui te soovite ühtset koordineeritud süsteemi, me saame muidugi aru, et seda motiveerib mobiilsus Äh, teisest küljest äh, see õõnestab liikmesriikide äh, subsidiaarsust, töötajad, töötajatel on jätkuvalt ootused sotsiaalsele Euroopale. nüüd, kui me vaatame statistikat, siis näeme, et süsteem on ikkagi väga keeruline, umbes kolmsada tuhat töötajat, kes ei ole aktiivsed, siis on veel sadu tuhandeid, kes on piirialased, töötajad ja siis on veel ähm, sada tuhat äh, töötajat, kes, kes on pikaajalisel hooldusel ja see ei ole sugugi, äh, see ei ole sugugi vähetähtis küsimus, see ei tähenda invaliidsust, näiteks Prantsusmaal see äh, puudutab lausa kuutekümmet seitset protsenti Haigekassa eelarvest ja see tähendab, tegelikult tähistab pikaajalisi haigusi, kus eh, tegemist on siis, siis eh, töötajatega, kes ei maksa sotsiaalmaksu lihtsalt sellepärast, et ta, et nad on pikemat aega haiged, aga see eh, sööb seda sotsiaalkindlustusraha ära. nüüd edasi vabandage, kuidas ma siin nüüd Äh, suhtun äh, sellesse äh, digitaliseerimisse, see tegelikult on seotud ka isikuvabaduse piiramisega, me oleme selliste artiklite vastu, eriti need, mis võimaldavad lähetatud töötajate direktiiviga sotsiaalset dumpingut korraldada sest tegelikult liikmesriigid ise otsustavad just äh, riigis viibimise ja riigis töötamise perioodi üle. Äh, aga muidugi me ootame kõiki teisi märkusi ka suure huviga ja koostööd Palassiga. suur aitäh ähm.. Uh, uh, Monsieur Martin, uh, Mr. Lenners and then myself and can we ma panen ennast ka veel nimekirja proua Raidke ka ja siis on kõnelejate nimekiri ka suletud. kõigepealt saab sõna proua Morin Chartier, palun. suur aitäh, teen kiirelt, kõigepealt tahaksin Guillaume Balassi tänada suure töö eest, tee on väga tehniline ja äh, on äärmiselt oluline ähm, selleks, et sotsiaalset Euroopat üles äh, ehitada, seda me peaksime ju kõik soovima. nüüd esimene punkt, millest ma räägiksin, on see, et äh, sotsiaalsüsteemide äh, koordineerimise läbivaatamine on tähtis selleks, et säiliks tegelik töötajate liikumisõigus, see on tähtis, sellepärast et see on Euroopa Liidu aluspõhimõte, seega raportöör peaks aitama parandada li meie kaaskodanike liikumisvõimalusi ja vältida kuritarvitusi. ma tahaksin kolme punkti rõhutada. kõigepealt võitlus eh, riiulifirmade vastu, me teame, et see on lubamatu, uus määrus on väga hea vahend ka selle, selles mõttes ja kodanikud soovivad seda ja meie kohustus on tõesti koostööd teha eh, ettevõtjatega ja see, sellest sõltub meie usaldusväärsus. teiseks, eh, lähetatud töötajad ja kaasaskantav sotsiaalkindlustuse õigus ja eh, see, et sotsiaalhüvitiste eh, maksmine eh, või kohustus peaks vastuvõtvale riigile üle minema, see on oluline mõte see puudutab töötajate lähetamise direktiivi ja Agnesega ja teiega, proua eesistuja, oleme me juba jõudnud selles küsimuses ka kolmepoolsete kohtumisteni. me tahaksime, et liikmesriikide äh, omavaheline koostöö tõhustuks, aga mul on üks väike küsimus ka veel äh, raportöörile, nimelt äh, kuuekuuline sotsiaaltoetuste õigus vastuvõtvas riigis lähetatud töötajale. ma saan aru, et see on tähtis, aga ma ei tea, kas see lävend kuus kuud on hea. ma arvan, et seda tuleks veel analüüsida. lõpuks muudatusettepanek kakskümmend neli, see on nüüd ajakirjanikele, see on väga tähtis Euroopa meediatöötajatel on sageli äh, tööpost teises liikmesriigis ja unustatakse ära, milline on nende töö iseloom ja siis äh, on väga palju segadust nende äh, tööandja peakorteriga ja sellega, kus nad töötavad, nii et see tuleb ära reguleerida, et keeruline olukord lõpeks. suur aitäh, proua Jožlevenka, palun, sõna on teil. kaks ja pool minutit. E, suur aitäh, proua esinaine Guillaume kõigepealt suur-suur aitäh ka sulle. sa oled väga põhjalikult äh, seda kõike ette valmistanud. Äh, sa oled suurepärane raportöör, eeskujuks meile kõigile. ja kui kõik oleksid nii head raportöörid kui sina, oleks meie elu palju lihtsam. kui me räägime nüüd sotsiaalpoliitikast, siis äh, sageli me tugineme oma hindamistes äh, hinnangutele, mitte uuringutele, aga suur aitäh sulle sinu lähenemise eest selles vallas. kui me räägime sotsiaaltoetustest, siis see teema on meie kodanike jaoks väga oluline. ja seetõttu peaksime me selle vastutuse nüüd enda õlgadele võtma ning töötama välja õiged lähenemised kui me räägime töötushüvitistest, siis ma olen nõus raportööriga. hüvitist äh, tuleks äh, maksta selles riigis, äh, kus on tehtud sissemakseid sinna skeemi. raportöör on teinud ettepaneku, et töötushüvitisi tuleks maksta pikema perioodi jooksul kui vaid kolm või kuus kuud ainult. raportöör leiab, et hüvitisi tuleks mak-, maksta seni, kuni see õigus seda saada aegub ja ma olen nõus sellega. kui äh, rääkida mitteaktiivsetest kodanikest, siis ma olen nõus sellega, et äh, me ei tohiks piirata mm, vastuvõtvas riigis juurdepääsu äh, nendele toetustele, Euroopa Kohus on oma otsuse välja öelnud, sotsiaalpartnerid on nõus olnud. mul on hea meel, et peretoetuste indekseerimine, mm, seda enam ei kaaluta, siin ei tohiks olla diskrimineerimist Ähm, äh, hüvitisi makstakse ja inimeste õigusi ei tohiks siin valdkonnas piirata. nüüd äh, problemaatilised aspektid ka. kakskümmend neli kuud äh, see periood ja mõtet seda perioodi muuta, meie leiame, et see periood peaks olema nii pikk kui võimalik ja see on töötaja huvides vastasel korral eh, inimesed eh, võivad hakata eh, mitmetest riikidest näiteks pensioni nõudma. me peame mõtlema ka pikaajaliselt. kakskümmend neli kuud peaks paika jääma minu arvates. meie parlamendil on ka sarnane nägemus asjast. mina olen ka selle vastu, mis puudutab mobiilsust piiravaid nõudeid. näiteks see kuuekuunine periood kui me räägime vastuvõtust riigist äh, ja selle süsteemis olemisest ähm, kuus kuud enne lähetamist ja nii edasi ja nii edasi. asendatavuse süsteem või põhimõte. sõltumatu inimene ei siin, siin me ei saa sellist asendamist teha, see on absurdne, me peame nüüd teist lahendust otsima. Merci, merci madame la-. proua Sander. suur tänu, ma tahaksin ka äh, öelda, et Guillaume Balassi tehtud äh, töö on teretulnud, väga hea, et integreeriti meie jaoks olulisi punkte teksti. tahaksin kahe teema juurde tagasi tulla. esimene, mis on tõesti mulle südamelähedane Kiambalas ähm, ka rääkis, sellest on äh, seotud piiriala töötajatega no,. muidugi on mõistetav ja loogiline see, et äh, liikmesriik, kes sai sotsiaalmakseid, äh, on ka see, kes siis töötushüvitust maksab vajaduse korral ja ma arvan, et äh, siin tuleks nagu erilist tähelepanu piiriala töötajatele pöörata, sest lõppude lõpuks ju nemad on väga liikuvad ja nemad ehitavadki sellist igapäeva Euroopat üles oma äh, regioonis. ja nende jaoks tuleks tõesti mingisugune lahendus leida, arvestades neid raskusi, millesse nad võivad sattuda teen ettepaneku, et läheksime veelgi kaugemale, et piiriala töötajad näiteks võiksid olla tõesti sõltumatud äh, saada abi kõige lähemast tööhõivetalitusest. Prantsusmaal näiteks, muide minu regioonis on väga palju inimesi, kes töötavad Saksamaal ja, ja kui nüüd tööhõiveteenistus on Saksamaal, siis eh, see tekitab probleeme haldussüsteemide erinevusega seotult, siis keeleprobleeme ja nii edasi ja töö, töötajatel lõpuks on täiesti äh, võimatu abi saada, aga mõned tööhõiveametid äh, ongi piiriülesed, näiteks meil on Saksa-Prantsuse töö, äh, tööturuametid meie regioonis, ma ei tea, kuidas mujal sellega on, äh, aga selle küsimusega võiks edasi tegeleda ja kuidas aidata luua mingisuguseid piiriüleseid võrgustikke, et tõesti töötajad saaksid piiriüleselt töötada ja äh, teiseks tahaksin digitaliseerimisest rääkida. mina olen selles küsimuses küll väga entusiastlik. Äh, ma arvan, et me peame digitaliseerimisega kindlasti edasi minema, aga ettevaatust, et me ei dubleeriks tööd, sest äh, praeguseks on juba tehtud igasuguseid ettepanekuid erinevate digitaalvahendite kasutamiseks või võib-olla tuleb vältida topelttööd. härra Mart Tähem, palun. kaks ja pool minutit. suur aitäh teen väga lühidalt. Äh, kaks küsimust härra Palasile, need puudutavad äh, piiriüleseid töötajaid. Äh, mina elan Haute-Savoi's, Šveitsil piiri ääres, kus tõesti tuhandeid inimesi liigub üle piiri iga päev ja nüüd äh, töötushüvitused, teie äh, võtsite lävendiks kaksteist kuud äh, ja muidu kehtib elukoha riigi kohustus hüvitisi maksta, aga vast sel korral vastu võtame, aga see, tegelikult Šveits ei ole ju Euroopa Liidus ja isegi mitte Schengenis ja teine küsimus, see kaheteistkuune lävend on üsna delikaatne teema. kas ei saaks töötaja ise otsustada, kus ta töötushüvitist saab, et mis oleks talle endale kõige soodsam? näete, ühe minuti kolme sekundiga sain hakkama. Lennast palun, kaks ja pool minutit. aitäh, proua juhataja tänan ka raportööri tehtud töö eest. see on tõsine väljakutse äh, kogu selle kooskõlastusmääruse läbivaatamine on tõeline väljakutse selleks, et võidelda sotsiaalturismi vastu. samas on selle läbivaatamine erakordselt oluline piiriala töötajate jaoks, kelle jaoks olukord peaks muutuma lihtsamaks ja et neil ei pruugiks tingimata ületada igasuguseid kõik või, kõikvõimalikke tõkkeid. kui me räägime komisjoni ettepanekut, mis on kaksteist kuud, siis minu meelest on see veidi suvaline otsus. kui keegi juba töötab kaksteist aastat madalmaades, maksab seal sotsiaalmakse ja siis aastaks läheb Saksamaale töötama, siis ühtäkki on Saksamaa vastutav töötushüvitise maksmise eest. kuulge, kas me peaks ikkagi tegelikult vaatama, kuidas me suudaksime luua tõeliselt toimiva ja sujuva süsteemi, eeskätt piiriala töötajate jaoks. just piirialadel äh, võiks olla ka võimalik valida Äh, piirialade jaoks on see suure tähtsusega ja loomulikult on tähtis siin liikmesriikide vaheline koostöö. kui keegi ühes liikmesriigis saab töötushüvitist, aga naaberriigis äh, on tal kohustus tegelikult seda taodelda, mida siis teha? mida siis teha? kuidas toimuvad väljamaksed, me ütleme madalmaades, et me peaksime räägima osaajatööst, aga Saksamaal öö, osaajatöö saab moodustada ainult viisteist tundi nädalas, selleks et seejuures ikka veel töötushüvitist saada. ja nii võib piiriala töötaja sattuda väga keerulisse olukorda. proua Harkin rääkis siin ka sotsiaal- kindlustuskaardist ja numbrist, et seda eh, teema on liiga vara tõstatatud, ma olen sellega nõus. ja kui me räägime peretoetuste indekseerimisest ja Euroopa Kohtu otsusest majanduslikult mitteaktiivsete töötajate kohta, siis olen teisel arvamusel kui raportöör. aitäh ütleb proua Rank ja ma räägiksin veel kord teemast peretoetuste indekseerimisest. osade liikmesriikidel on juba nüüd nagu euro särab silmis ja nad kujutavad ette, et nad võivad väga palju raha selle indekseerimisega kokku hoida ja kui lapsed elavad madalama elatustasemega riigis, siis on võimalik äh, väljamakseid ju öö, kokku hoida aga siis peaksid vastupidi teised liikmesriigid, kes elavad kõrgema elatustasemega, eh, liikmesriigis rohkem maksma, ma leian, et eh, peretoetuste indekseerimine tuleks ära jätta. ausalt öeldes see, mis välja makstakse, ei tasakaalusta seda kohutavalt suurt haldusülesannet, kogu selle küsimuse haldamist ja valdamist selleks, et lähtuda reaalsetest faktidest. minu jaoks on erakordselt oluline eh, peretoetuste indekseerimise puhul eh, jääda komisjoni seisukoha juurde ja mitte kaasa minna populistlike üle, üle, üleskutsetega. aitäh. nüüd ma annan endale kaks ja pool minutit. tahan lihtsalt öelda, et äh, kui peab tulema eraldi peatükk äh, pikaajalise hoolduse küsimuse, siis väga oluline on selgitada, mida see peatükk hõlmab ja millised on äh, mõisted, see on lähtepunktiks. ja kõige kriitilisema tähtsusega teemad puudutavad just isik-, isikute abistamist ja vanurite hooldamist, selge peab olema see, et kui me räägime nendest teemadest, et siin ei ole abi äh, üleviidav, äh, enamik abist selles vallas ei ole midagi, mida oleks võimalik äh, endaga kaasa võtta teise riiki, ilma et see tooks kaasa suuri kulutusi riigieelarvele ja me ei tohiks lasta tekkida sellisel olukorral, kus me tõsimeeli hakkame selliseid asju arutama ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on härra Balassi lähenemine äh, Äh, Euroopa Kohtu praktika kodifitseerimise valdkonnas, ka sotsiaaltumpiku valdkonnas, need teemad on väga tähtsad. aga äh, nüüd ma sellega ka lõpetan ja me oleme ammendanud äh, kõnelejate nimekirja. annaksin nüüd sõna härra Carellile, jah. palun, proua esinaine. mina sooviksin paluda äh, veel ühte kohtumist äh, sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise teemal, ütleb proua Žavjetska, sellepärast et see teema on väga olulise tähtsusega. tehakse muudatusettepanekuid, palju et-, muudatusi, äh, täna oli kõigil vaid kaks minutit kõneaega ja sellest ei piisa. ma tõesti palun, paneme paika aja uueks koosolekuks, et me saaksime seda teemat üksikasjalikult arutada. jah, see on väga hea ettepanek, ütleb proua esinaine aga me peame arutama, millal see võimalik on ja mis vormis, sellepärast et äh, see on tõesti oluline, aga äh, selle info edastame teile siis äh, hiljem kui me räägime pikaajalises perspektiivis, siis see on tõesti tähtis teema, samamoodi ka Euroopa valimiste kontekstis, nii et me tuleme selle juurde kindlasti tagasi. Äh, aga äh, tahaksin kõigele vaatamata anda mõne sõna, mõne minuti kõneaega ka härra Kõrvelile, palun. suur aitäh, aitäh härra Palasele, raportöörile ja kõikidele sõnavõtjatele, tahtsin lihtsalt lühidalt öelda, et äh, julgust sisendab see, et sellest ajast, kui härra Palas alustas oma raportööri tööd, Äh, on korraldatud ka mitmeid kuulamisi siin parlamendis ja me oleme nüüd näinud, et äh, komisjoni ettepaneku suhtes on ikkagi äh, suurel määral üksmeel ja äh, see, nüüd äh, ma kuulsin ka, millised on fraktsioonide seisukohad, ma usun, et siin sellega on võimalik kiirelt ette, e-, edasi minna ja tahtsin toonitada sedasama, mida te juba teate, nõukogu ka vaatab seda peatükk peatüki läbi, äh, haaval läbi ja meil on ka osaline üldine seisukord ju, seisukoht juba vastu võetud ja detsembris tuleb see lauale nõukogus ning võib-olla juba eh, sõlmitakse siis eh, kokkulepe ühise lähenemise suhtes, uute, uute peatükkide suhtes ja juba järgmise aasta teises eh, või teises veerandis saab või teises kvartalis saab juba kolmepoolseid kohtumisi alustada. meie eesmärk on ju lihtsustada töötajate liikumist ilma, et nende õigused kaoks, et et satuks ohtu töötajate vaba liikumine, et väheneks ka eh, halduskoormus ja samas tuleks võidelda kuritarvituste vastu ja selles suhtes eh, on ikka enamus ühel meelel ja ma usun, et komisjoni ettepanekuga on ki-, võimalik kiirelt edasi minna, aitäh! Thank you! suur tänu! me anname teile teada siis äh, edasise ajakava selle teemaga tegelemiseks. aga veel üks kohtumine tegelikult iseenesest ei too kaasa suuri muutusi äh, selles ajakavas, mis teil juba äh, kätte saadud on Äh, kui me räägime raporti projekti tähtajast ja muudatusettepanekute esitamise tähtajast, aga me anname niipea kui võimalik teile teada, millal uus kohtumine toimub, äh, seda siis pärast seda, kui me oleme leidnud sobiva aja selleks. ja seda selleks, et kõik need, kes ei ole saanud sõna sekka öelda või ei saanud seda täna teha, saavad äh, seda siis järgmisel korral teha. härra Palas, kas teil on midagi selle kohta öelda? suur aitäh, aitäh kõikidele sõnavõtjatele, nüüd see eh, proua Jaslovetskajale ütlen, et eh, mina toetan teie ettepanekut, kui nüüd tõesti on olemas võimalus veel üks koosolek korraldada, oleks hea, aga kui ei, kui ei suudeta leida aega, siis eh, mina olen valmis küll variraportööridega kohtuma ja ma olen ka teie fraktsiooniga valmis kohtuma, aga noh, katsume äh, maksimaalse töö ära teha siin äh, meie äh, Empli komisjonis ja muidugi kõige tähtsam on ikkagi kokkuleppele jõuda ja loogiline ka variraportööride vahel härra Karel, kes esindas komisjoni, on, on väga oskuslik ja ta, ja ega tal äh, ta, tal oli õigus ka, selliseid erimeelsusi on üsna vähe ja me võime äh, tõesti äh, öelda, et komisjoni ettepanek on meie tähelepanu all praegu, aga härra Krell, mm, äh, tahan teile öelda, et parlament püüab siiski seda ettepanekut veelgi paremaks muuta, nii palju, kuidas ta suudab ja oskab ja nüüd Äh, mõned märkused siiski ka äh, juba öeldud kohta. kõigepealt äh, Sotsiaalametit tõesti õigusakti tekstis võib muidugi küsida, kas nad peavad selles ol, ol, olema. aga iga kord, kui Euroopa Komisjon midagi väga olulist välja kuulutab, mis puudutab sotsiaalvaldkonda ja tööd, ja siis äh, äh, mõeldakse, et kas ikka peab üldse sellest rääkima, aga parlament küll usub, et see on väga tähtis ja ärge, ärge laskem nend, nendel kontseptsioonidel, mis praegu on levinud seoses sotsiaalkindlustustega äh, levida. muide äh, Göteborgi tippkohtumisel oli selge, et Euroopa Liit toetab sotsiaalset Euroopat ja eh, sotsiaalametid peavad olema ka lõimitud meie õigustikku. nüüd Šveitsi küsimus. Eh, räägiksin siin ENF-i eh, küsimusele vastuks. ma, ma tegelikult ei ole kursis nende asjadega, aga selge on see, et teatud äh, riikides ei ole võimalik äh, tõesti sotsiaaltoetusi saada, kuussada tuhat äh, eurot jääb puudu sotsiaalsüsteemis, meie sotsiaalsüsteemis ja, ja samas Šveits tegelikult kuulub sotsiaalsüsteemide koordineerimise alla, nii nagu ka Liechtenstein ja Norra näiteks. aga nüüd piiriala töötajad, suur tänu äh, proua Sandersile, kus ta on? Äh, tõesti, ERS, äh, ma ei tea, kas saab praegu kuidagi tõesti soodustada seda, et piiriala töötajad ei peaks teise riiki minema Tööhõiveametisse, aga tõesti sellised äh, kahe riigi ühised töö, tööbürood on tõesti äh, ettepanek, mida tuleks kaaluda ja siis veel äh, komisjoni või siis ka minu ettepanekute suhtes on mõnikord üsna erinevaid seisukohti, mõned soovivad töötada näiteks minu ettepanekuid seoses töötuhüvit-, töötushüvitise ülekandmise ja liitmise kohta, aga äh, tuleb kokku leppida, milline on meie äh, vor-, äh, valem, mille alusel seda teha, teised jälle soovivad täiesti vastupidist. sõltuvalt fraktsioonidest ja võib-olla ka te-, teatud ja nende teatud rahvuslikust koosseisust ja, ja sellest, kus nad töötavad, sõltuvad nendega, nende seisukohad, aga ma usun, et on võimalik edasi minna nende küsimustega ja näiteks digitaliseerimise eh, küsimuses on see väga oluline, kuulsin siin kolleegi seisukohti, ma, midagi ei ole siin vaja lisada, meil on olemas, kõik tuleb rakendada. ma ei SSI, mis praegu on juba kasutusel, see, see ei peaks lihtsalt platvormiks jääma. näiteks Belgias on olemas selline süsteem ja see integreerib ja sisaldab kogu seda informatsiooni, mida haldusasutustel on vaja. vastasel korral on olukord nii nagu ikka Euroopa Liidus, luuakse mingi platvorm, seal seda, mida ei kasuta võtta. sellepärast ma tahtsin siin mingi konkreet-, konkreetse näite tuua. SSI-d ei pea sugugi ähm, ära kaotama, seda tuleks tugevdada. edasi eraldi peatükk pikaajalise hoolduse kohta. siin on ka näha, et ähm, inimestel on vastuolulised seisukohad. Äh, ma siin äh, Äh, oma kohtumistel ja kuulamistel ka kuulsin, äh, Euroopa äh, Ametiühingute Konföderatsioon tegelikult soovis seda eraldi peatükki, sooviti, et see seostataks töötamisega ja sellele kohta peab olema eraldi peatükk. selle arutamiseks peab kaasama sotsiaalpartnerid, muidugi tuleb veel järele mõelda, milline on see parim valem või parim lahendus. olen valmis arutama seda teemat. ja lõpetaksin küsimusega, mis on seotud in-, lastetoetuse indekseerimisega ja kodifitseerimisega. nüüd paari sõnaga ühest ja siis teisest kodifitseerimine kõigepealt, nõukogu selle poolt ei ole täna. see, see, seda võib muidugi mõista ja ma isegi saan aru nendest argumentidest, kui öeldakse, et kodifitseerimine, kui tõesti praegusel kujul see, seda ellu viima hakata, tekitab probleeme. ja muidugi seda võiks arutada, aga osaline kodifitseerimine selles küsimuses on minu meelest raske eh, ja seadusandjale peaks siiski täiel, täie pädevuse andma seda küsimust lahendada. nüüd edasi indekseerimine. ma juba, mulle ei, ei teeta ette, et ma ei ole sellest rääkinud, rääkisin küll. komisjon lihtsalt ei ole teinud sellekohast ettepanek ja me teame, et ettepanekut. me teame, et mõned liikmesriigid, mõned liikmesriigid soovivad seda indeks, indekseerimist täna. aga see on keeruline. kui me nende riikidega sellest küsimusest räägime, siis saab aru, et ähm, soovitakse vähem maksta, et ole, et süsteem oleks odavam. aga inimene, kes töötab välismaal, ta tahab ju, et äh, et tema lapsed tuleksid siis tema juurde, kuna eh, riik soovis indekseerida sotsiaaltoetusi, see tekitab uusi eh, kulusid eh, ja omakorda ja seetõttu ma ütleksin, indekseerimine ei ole tõus ja, ja tegelikult tekitab kulusid ja minu arvates komisjoni ettepanekust selles küsimuses kaugemale ei maksaks minna. ja mm, kindlasti äh, küsimused vajavad palju rohkem tähelepanu, kui ma seda suutsin siin täna nendele pöörata. kohtume veel variraportööridega ja äh, debatt alg-, algab uuesti jaanuaris, tänan. Thank you. suur aitäh. aga ilmselge on see, et meil ei ole praeguseni olnud piisavalt aega selleks, et Ähm, laiemalt seda teemat arutada ja me palume, et sekretariaat leiaks meile mingisuguseidki võimalusi selleks, et me saaksime seda arutelu siin jätkata võimalikult pea. me oleme teadlikud probleemidest, aga me oleme valmis äh, muudatusteks, äh, et see kõik teoks saaks tähtajad on äh, samad, äh, mis paika pandi, ehk siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kümnes jaanuar. ning muudatusettepanekute läbivaatamine kakskümmend üks, kakskümmend kaks veebruar, äh, tööhõivekomisjonis üheksateistkümnendal juunil võetakse see vastu sellisel kujul on siis see, see ajakava paika pandud praegu. nii äh,, aga liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number viis juurde, milleks on töötajate kaitse tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest. annan sõna raportöörile härra Rolanile, palun, sõna on teil. suur tänu, president ma ei tea, aga eh, tuleks ikkagi meenutada, et eh, vähktõbi on Euroopa Liidu töötajad eh, surmapõhjuste seas esimesel kohal, mitte tööõnnetused, vaid just tööga seotud vähktõbe, tõbi on see. ja iga päev puutuvad töötajad kokku ainetega, mis, mis nende tervist ohustab me äh, äh, oleme näinud, et kümne aasta jooksul ei ole midagi juhtunud, kuigi kümme aastat tagasi võeti vastu vastav direktiiv. volinik Tyson on läbivaatamise ettepaneku teinud selleks, et siis äh, käsitleda kümneid uusi ohtlikke aineid. nüüd arvestades teaduse arengut, Äh, tuleks minu meelest minna kaugemale. tuleks äh, äh, luua süsteem, mis pidevalt, oleks pidevalt kohandatav vastavalt siis töökeskkonna arengule, see on ka minu meelest komisjoni süsteem, kui ma ei eksi. teiseks, ma olen täiesti nõus ka meie esinaise seisukohtadega tema eelmise raporti puhul, nimelt tähtis on eh, jõuline lähenemine ja praktilisus eh, ja eh, ambitsioonid ning teadus, teadusel põhinevad seisukohad. me peame arvestama ka ettevõtete igapäevatööd, tehnoloogiat, teostatavust, kõike seda, eh, kui sõlmitakse sotsiaalpartnerite vahelised lepingud ja eh, mul on hea meel, et enne ettepaneku tegemist pidas komisjon tõsiseid konsultatsioone, eh, teaduskomitee andis oma soovitusi komisjonile, jällegi meil on tehnilised ja, ja, ja teadusandmed selleks, et vähendada töötajate kokkupuudet ohtlike ainetega. nüüd enamus komisjoni ettepanekutega võib nõus olla, olen teinud küll muudatusettepanekuid, teinud töötajate parema kaitse nimel äh, näite, näiteks äh, seoses diiselmootori heitgaasidega ja polütsükliliste aromaatsete süsivesinikega. ma nüüd äh, äh, vabandan siin tõlkide ees ma hakkan seda hapiks nimetama. tegelikult see on seotud selleks, et ettepanek on tehtud selleks, et piirväärtused paika panna ja komisjon peaks kiirelt sellega tegelema hakkama ja seda ma olen ka oma raporti projektis nõudnud. nüüd samuti äh, tuleks ka äh, äh, ähm, diiselmootori heitgaaside reostusega seotult jälgida naha olukorda, eriti just püreeniga seoses, jällegi sellekohased et, ettepanekud peavad kindlasti komisjoni teksti tulema ja üldiselt vastab see ka nõukogu üldisele seisukohale. nüüd diiselmootori heitgaasid ähm, tööd on tehtud ja, ja aga kahjuks seletuskirjas on komisjon mitte teha ettepanekut eh, diiselmootorite heitgaaside eh, sissevõtmiseks sellesse läbivaadatud teksti, aga peaks ütlema, et kolm koma kuus miljonit töötajat Euroopa Liidus puudub kokku diiselmootori heitgaasidega, mis on siis looduslikust foonist kõrgemal tasemel ja samas teame, et kahe tuhande kümnendal aastal suri neli tuhat viissada viiskümmend kuus inimest töökohal diiselmootori heitgaasidega kokkupuutest põhjustatud vähktõve tõttu. seetõttu on oluline vajal eh, kiirelt tegutseda ja eh, võtta töökeskkonnas kokkupuute piirnormiks viiskümmend milligrammi kuupmeetri kohta Ehm, Saksamaal, madalmaades võetakse kasutada ka eh, juba sedasama eh, sema eh, markerit. nüüd preva-, preventsioon ja kontroll on samuti võtmesõnad turvalisuse tagamiseks on preventsioon, ennetamine kõige olulisem, see tähendab seda, et respekteeritakse reegleid ja kontrollitakse, kas neid täidetakse, vastasel korral pole reeglitel mõtet. nüüd eh, sektorite eh, põhised kokkulepped võimaldavad paremini mõista seda, eh, milliste ohtlike ainetega on tegemist töökeskkonnas, selleks et tööandjad suudaks tagada minimaalse kokkupuute ainete, nende ainetega ja niisugused kokkulepped nagu NEPSi on väga tähtsad, muud ka, mis on sotsiaalpartnerite poolt selgit-, sõlmitud, sest kokkuvõttes võimaldavad just need vähendada töötajate kokkupuudet äh, ohtlike ainetega. NEPSi äh, leping puudutab siis äh, Ehm, sisse hingatavad eh, kristallist räni ja eh, seetõttu soovitan ehm, teisi samasuguseid kokkuleppeid sõlmida, et eh, töötajatega ja teiste elanike tervist hoida. tuleks reageerida proaktiivselt töötajate tervise kaitsel, siis me võidame sellest kõik. töötajad on paremini kaitstud, ettevõtted toimivad paremini ja äh, ka seadusandja äh, saaks nüüd äh, paremaid ettepanekuid teha, mis vastaksid reaalsusele. seega direktiivi läbivaatamine ja selle tõhusus sõltub ka sellest, kuidas äh, pädevad asutused ja ettevõtjad koostööd teevad, kuna, kuidas nad kontrollivad. kontroll ei tähenda karistusi äh, tuleb äh, eelkõige rikkumiste põhjused välja selgitada ja siis äh, teha midagi, et aidata ettevõtteid, mis saaksid sellist direktiivi paremini näiteks oma ettevõttes rakendada et loomulikult minu arvates võib ka karistada, aga see on ju viimane äh, lahendus. eelkõige tuleks teadlikkust suurendada ja toetada ettevõtteid, et nad saaksid paremini hoolitseda oma töötajate tervise eest. nüüd olen valmis äh, kolleegide arvamusi kuulata, nii nagu äh, esimeses tööfaasiski et koostöö õnnestus meil päris hästi ja ma usun, et ka koostöö aitab meil ühiseid lahendusi leida, mis oleksid kasulikud nii ettevõtjatele kui töötajatele. suur aitäh, härra Roland! jah Äh, mina äh, võtan nüüd sõna variraportöörina ja ma kinnitan seda, mida teie ka ütlesite. kõigepealt ma tahaksin tänada teid äh, tehtud töö eest, tegemist on tõesti hea raportiga. ma usun, et me oleme selle direktiivi esimese ülevaatamisega õppinud väga palju, eriti just ainete enda koha pealt, aga ka selle koha pealt, kuidas komisjon peaks keskenduma tööle selleks, et oleks võimalik parimaid tulemusi saavutada ma olen äh, täiesti nõus härra Rolani ettepanekuga selles osas, mis puudutab äh, diisli kaasamist. see on ääretult tähtis. ma olen äh, nõus härra Rolani valikutega kaasatada elementaarsüsiniku markerina. kui me räägime diiselmootorite heitgaasidest, see on väga hea valik Äh, see hõlmab kõiki äh, vanemaid diiselmootorite põhjustatud heitgaasiga, mis on kõige ohtlikumad äh, ja see on ka skoolikomisjoni ähm, soovitus SKOAL-i soovituste kohaselt teen ma ettepaneku ka, et me arutaksime piirväärtusi eh, lämmastikoksiidide puhul, eh, võttes nad lisamarkeriteks eh, diiselmootorite heitgaaside valdkonnas ja see hõlmaks kaasaegsemate diiselmootorite heitgaase. ma tahaksin tuua välja ka selle, et see nägemus põhineb SKOAL-i arvamusel diisli koha pealt komisjon ei ole seda arvamust kunagi avaldanud, vaatamata sellele, et see on lõpule viidud. meil on vaja suuremat läbipaistvust selles valdkonnas, kõik skooli arvamused peaksid äh, avalikkuse ette jõudma, see on minu arvamus, ma arvan, et me peaksime äh, ühtselt äh, seda pooldama, aga need, mis koostati Barroso komisjoni all see kõik on avalikkuse huvides ähm, meie pooldame ju läbipaistvust äh, on ka küsimus, mida me selle direktiivi ülevaatamisega lahendada ei saa, aga mida on siiski oluline välja tuua, mis põhjustab, äh, mis, mis on seotud ka koolikomitee äh, tegevuse mm, tööga tulevikus ja on kuulujutte, et, et seda komiteed või komisjoni hakatakse ümber korraldama ja ma tahaksin rõhutada, kui oluline selle organi tehtud töö on meie komisjoni jaoks ja parlamendi jaoks üldiselt ja kui seda ümber korraldama hakatakse, siis oluline on tagada see, et ekspertteadmised kaduma ei läheks ja äh, ma Äh, toetan tugevalt härra Lavlani ettepanekuid ning ka seda, et diiselmootorid ja heitgaasid ja kaasamist. suur aitäh, nüüd saab sõna järgmine variraportöör proua McIntyre. Madam McIntyre is not here, no one, yes, it's uh, madam. Äh, tundub, et teda siin praegu ei ole, proua Stevens sellisel juhul. Thank you, chair. suur aitäh, mina kõnelen äh, proua McIntyre'i nimel, tema täna siia kohale tulla ei saanud. kõigepealt äh, tervitan ma seda, et me oleme jõudnud muudatuste esitamise teise faasi, tahaksin tänada raportööri äh, tehtud töö eest. see töö peegeldab mitme aasta pikkust põhjalikku tegevust on olemas protsess äh, piirmäärade paikapanemiseks, mis tagab selle, et need piirmäärad oleksid mõõdetavad, proportsionaalsed ja äh, tõenduspõhised ja saavutatavad. ma usun, et äh, surmajuhtumite vähendamise poole püüdlemine ähm, on väga oluline, kui me räägime kantserogeenidest ja mutageenidest ja teistest ohtlikest ainetest. ma usun ka, et Ehm, oluline on riskide juhtimise, juhtimine tõhusal viisil. Ehm, tuleks head kontrollitavad ehm, ellu rakendada. ma usun, et oluline on ka see, et me mõistaksime, milline on heade tavade roll, näiteks nende roll, mis tulenevad sotsiaaldialoogi leppest. oluline on kantserogeenide ja mutageenide direktiivi hea ellurakendamine samamoodi oluline on see, et poliitikat äh, pandaks paika selleks, et tagada, et kõik kokkupuuted äh, oleksid võimalikult äh, madala tasemega. piirväärtused peaksid olema sellisel tasemel, et nad aitaksid hoida ära suuremahulise kokkupuute selliste ainetega. eesmärgiks peaks olema saavutada kõige madalamad kokkupuutemäärad, madalamad ka nendest, mis on seadusandluses paika pandud. liikmesriigid peaksid aktiivselt investeerima teadusuuringutesse, teadusuuringutesse ja julgustama ettevõtteid selleks, et nad püüdleksid pidevalt kõige madalamate määrade poole. aga me ei saa Mm, olen nõus ka selliste määradega, mis on nii madalad, et neid ei olegi võimalik jõustada. mis tahes ettepanekud piirväärtuste muutmiseks peavad äh, läbima mm, hoolika hindamisprotsessi, mis äh, kehtib ka piirmäärade kehtestamisele. ja lisaainete nimekirja lisamine äh, peaks sama menetluse alla käima. sel põhjusel on minu fraktsioonil teatud probleeme raportööri ettepanekuga, mm, mis on seotud diiselmootorite heitgaasiga faasidega. nagu te teate, siis komisjon on tulnud välja oma ettepanekuga ja on otsustanud äh, mitte seda sinna kaasata äh, praktilistel ja mõistlikel põhjustel äh,, mis on ära toodud mõjuhinnangu peatükis neli kolm, neli kaks kolm ja need on väga mõistlikud põhjused lisaks on järeldatud ka seda, et tervisepõhine künnis äh, diiselmootorite heitgaaside puhul, selle paikapanemine ei ole praegu võimalik, kuid võimalik võib olla mõistliku lahenduse leidmine siiski. ja me peame parlamendi seisukoha ka äh, kaasama äh,, kus äh, kohustatakse komisjoni tegema edasist tööd, äh, võtma arvesse mureküsimusi seoses selle valdkonnaga ja tegema tööd siis selle nimel, et äh, diiselmootori heitgaasidele panna paika ka piirmäär. Äh, me peame jõudma tasemeteni, mis on tõhusad äh, ja saavutatavad. ma tahaksin veel kord tänada raportööri tehtud töö eest ja ma tahaksin esitada ka hulga muudatusettepanekuid, mis peegeldavad minu fraktsioonis tehtud tööd. aitäh! Thank you! suur tänu! nüüd saab sõna härra Kalvi Šambu. Merci, madame la présidente! suur tänu! ma kõnelen täna hispaania keelt, sest ma olen härra äh, Rolaniga juba omavahel rääkinud. Grupo Alde. nii, aga kõnelen Alde fraktsiooni nimel. Primero felicitar el trabajo. räägin siin Alde fraktsiooni raportöörina äh,. hindan kõrgelt raportööri tehtud tööd. nii äh, selles komisjonis siin kui ka kogu tööd, mida on tehtud komisjoni ettepaneku kallal. härra Rolani ettepanekud rikastavad äh, komisjoni tööd ja on, liiguvad õiges suunas. olen rahul sellega, et komisjon tõesti haaras initsiatiivi eesmärgi püstitus ja põhjendus on kaks asja, millega olen samuti nõus, sellepärast olen kindel, et me saame edasi eh, liikuda. seda enam, et juba varasemad direktiivid on andnud meile võimaluse kantslerikuningide mutageenidega kokkupuutumist töökohal piirata me tahaksime muidugi ka praegust olukorda parandada, aga me ei tahaks polemiseerida selle üle, kas siis tõesti need kurjad tööandjad öö, eh, seda tõkendavad, ma ei usu, et ükski tööandja tahaks teadlikult töövõtjat kahjustada. tegemist on tehnilise küsimusega ja siin on väga oluline saavutada mõistlik tasakaal seda direktiivi tuleb loomulikult korduvalt läbi vaadata seoses kestva, kestliku tehnoloogilise arenguga. kui ESCO, Ellode, ESCO ja neil komisjonidel ei olevat tööd, siis andke andeks, kuidas see võimalik on? me räägime ju piirnormidest. Nendega on vaja ringi käia osata. ja asi on selles, Eh, kuidas tegelikult eh, neid piirnorme mõõdetakse. tänasel päeval on võimalik puhttehnoloogiliselt neid paremini mõõta, kvaliteetsemalt mõõta, aga see pole alati lihtne. asi on seega eh, selles, et me oleksime ratsionaalsed ettevaatusprintsiipi rakendades. siin ei ole vaja lihtsalt niisama targutada või suvaliselt midagi kindlaks määrata. paljud nimetasid siinkohal ka sotsiaalset dialoogi, loomulikult on see õige, see ei saagi vale olla, kuid need on äh, tegelikult ju kaks osapoolt, kes on tõepoolest huvitatud töövõtjate tervisest. Need on ju sotsiaalpartnerid, VKE-de puhul on sageli nii, et äh, ka omanik on väga sageli äh, Äh, olukorras, kus ta puutub kokku niisuguste ainetega samaväärselt nagu tema äh, töötajaskond. sotsiaalse dialoogi käigus kindlasti leitakse kuldne kesktee. mõned muudatusettepanekud, mida härra Roland tegi, nendega ma olen nõus, aga mis puudutab äh, diislit, diiselmootorite heitgaase, seal me, selles osas valmistame me ise omapoolsed muudatusettepanekud ette. arvestades konstruktiivset vaimu, teav-, lasime ennast teavitada äh, ametiühingutele ja töövõtjatele, ma tahaksin rõhutada, et diiselmootori heitgaaside puhul on meil oluliselt enam vaja teavet komisjonilt selleks, et otsustada, kuidas saavutada tasakaal, mis ei ole tänasel päeval veel võimalik, mis jääb tulevikumuusika hoolde. ja see sõltub ka konkreetsetest eh, diiselmootoriga liikuvatest sõidukitest, aitäh. aitäh. härra Leiedik, palun suur tänu. ma sooviksin ka nõustuda härra Rovani tööga, mis äh, on äh, väga õigeaegne nimelt diisel, diiseli direktiivi läbivaatamine mõjutab väga paljusid töötajaid, äh, tuhandeid töötajaid Ähm, transporditöötajaid, autojuhte. Äh, meil on tehtud ettepanekud kaks korda ja, ja, ja soovitakse diiselmootori heitgaasid üleüldse välja jätta. noh, öeldakse, et äh, uued mootorid on tõhusamad ja vähem reostavad, aga kahjuks näitab äh, kogemus, et et ähm, olukord on vastupidine ja kõik on ikka veel lubatud äh, ja bensopüreen äh, tegelikult äh, kuulub ka ohtlike ainete mm, loetellu, nii nagu ka polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud, millest raportöör rääkis, neid on vähe uuritud ja tegelikult nende ainete mõju ei ole piiratud ainult läbi naha eh, tervise eh, ohustamisega, seega eh, oluline oleks väärtustada just ennetuspõhimõtet, see peaks meie juhtpõhimõte olema tekstis kõik need Ehm, piirväärtused polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja teiste puhul tuleks uuesti läbi vaadata, kaas-, kaasates ka ähm, ametiühingud ja meditsiinipersonal, kes on võib-olla kõige rohkem kursis sellega äh,, äh, mida niisugused ained võivad põhjustada inimorganismis. samuti ka eh, medikamentid, mis ohustavad töötajate tervist. nüüd eh, ma olen teinud muudatusettepaneku kaheksateist ja eh, tuleb meelde tuletada, nii nagu siin ka öeldi, et seda teksti tuleb regulaarselt läbi vaadata. nii et direktiivis võetakse arvesse pidevalt tead-, teadlaste ja arstide ning ametiühingute mm, seisukohti, kes, kes teavad täpselt, millised äh, riskid on seotud töötajatega. seetõttu on preventsioon ja kontroll äärmiselt olulised. edasi. võib-olla oleks kasulik ka äh, viide viide reprotoksilistele äh, äh, ainetele, äh, nimelt töötervishoiu ringkondades on räägitud, et, et piirnormide määramisel peaks ka seda reproduktiivtoksilisust arvestama ja seda teksti peaks edasi arendama. tänan. suur aitäh ja nüüd äh, saab sõna järgmine sõnavõtja. Karima Telli, palun. suur aitäh. tervitus teile, härra Roland. suur aitäh teie töö eest. niisiis, ähm, mina räägin teiega väga lihtsalt. aitäh selle töö eest, mis te olete teinud, sest see, kui te räägite Äh, diiselmootori heitgaasidest, siis ähm, ma usun, et te tahate lünka täita sellist äh, Euroopa Komisjoni töö häbiväärset lünka täita, et äh, soovides siis, et lisasse üks võetaks ka diiselmootorid heitgaast, kuigi komisjon soovis selle välja jätta, noh rohelised on juba mitmeid muudatusettepanekuid selle nimel teinud juba te, selle teksti läbivaatamise esimeses faasis ja ja ma vaatan, et komisjon isegi ei kahetse oma tehtut, võib-olla ta pole isegi aru saanud sellest, millise sõnumi me neile saatsime. komisjon on läbi viinud terve Dieselgate'i uurimise ja vähemalt Äh, selles raportis tuleks mainida diiselit ja, ja, ja nüüd tõesti, raportöör, mul on hea meel, et te olete seda teinud, sest Euroopa Komisjon peaks tõesti nendest arvudest ükskord aru saama. nüüd on veel kord vaja neid siis meenutada. igal aastal, meie kallid kolleegid, nagu te teate, iga eurooplane, mees ja naine on välisõhu reostusest diiselmootorite tõttu puudutatud ja nii nagu kolleeg Jaarik ütles, üheksateist tuhat töötajat on järjest rohkem oma töö tõttu äh, äh, kokku puutunud äh, diiselmootori heitgaasidega, kuigi need on kõige ohtlikumad ained ja mõned ja, ja ma ei räägi sellest, et see on võimalik, see on kõik juba kindel. Äh, prantsusekeelses äh, pressis on tulnud ilmsiks ka Fiat Chrysleri diisliskandaal ja see näitab veel kord, et äh, kodanikud, tarbijad, töötajad ja mitte ainult me kõik elame samas keskkonnas, selles diiseli vale keskkonnas eh, ja oleme eh, kokku puutunud selle ohtliku neid gaasiga. nüüd selles tekstis on tegelikult nõutud äh, rangelt miinimumi ja ma lihtsalt ei saa aru, millal komisjon ükskord üles ärkab. kas te ootate äh, siis aspe-, asbestiskandaali sarnast skandaali? raportööril tahan öelda, et tõesti, diiseli küsimus on siin äh, selles Äh, plahvatusohtlikus kokteilis ainult, äh, ainult üks väike osa, äh, aga meie arvates tuleks veelgi kaugemale minna. uued läbirääkimised algavad ja ma arvan, et parlament peaks olema oma väljakutsete kõrgusel, vastutuse kõrgusel kaasseadusandjana ning seetõttu olen ka, oleme ka teinud muudatusettepanekuid, mis võimaldab kiirelt reageerida äh, toksiliste ainete küsimusele ka reproduktiivtoksiliste ainete küsimustes, bisfenool A näiteks. teine muudatusettepanek, mis me oleme teinud, tuleb kindlasti arvestada eh, eh, seda, kes Äh, on ohustatud nendest toksistest ainetest äh, äh, rasedad naised näiteks ja kuidas tuleks kaitsta loodet. loomulikult tuleb meetmeid võtta, lähtuda parimatest tavadest ja minimaalsest kokkupuutest ohtlike ainetega, näiteks Holland kaitseb oma kodanikke paremini kui Saksamaa ja seda on öeldud ka eh, seletuskirjas, ma tahaksin raportöörile veel öelda, et eh, see, eh, teie raport ei ole sugugi vähetähtis. kui te tõesti soovite, et siin meie Euroopa Parlamendis see komisjon annaks kodanikele tagasi usalduse kaitsva Euroopa vastu, siis tuleb sõlmida palju ambitsioonikamad kokkulepped kaitstes kodanike tervist. see, kui tööandja palka maksab töötajale, ei anna talle õigust äh, teda hoida äh, tervist ohustavas keskkonnas. ja seetõttu äh, tuleb meeles pidada, et tuleks arvestada ka tehniliste täiustustega ja, ja ei tohi ära unustada ennetamispõhimõtet, seda ei tohi hom-, homseks jätta. see puudutab ju inimeste tervist ja, ja e, meie kodanikud ei, ja töötajad ei ole lihtsalt katsejänesed. olen, olles töötanud äh, kümme aastat ohtlike ainetega või kakskümmend kuni kolmkümmend aastat, siis äh, pensionile minnes peab tõdema, et näete, mul ongi ainult äh, veel mõni aasta elada, sest ma olen kokku puutunud ohtlike kemikaalidega, mis lihtsalt ei saagi enam pensionipõlve nautida. diisel, ma võin teile kinnitada, äh, on tegelikult küsimus, milles me oleme alles oma lahingute alguses ja järele anda ei tohi. aitäh, härra Rolen! suur aitäh! tundub, et EFTD-st kedagi siin ei ole, kes midagi öelda tahaks sellel teemal. tundub, et tõesti nii see on, see tähendab seda, et proua Melanie Neffi nimel saab sõna, palun. Merci, madame la présidente et merci à monsieur Roland. suur aitäh aitäh härra Roljanile raporti eest, mul on kahte tüüpi märkusi, kõigepealt vormi suhtes. viis komisjoni äh, oli ette nähtud hõivata arutellu, neli ütles, et nemad arvamust ei koosta, rahvatervise äh, komisjon äh, soovis arvamust koostada, aga juba teist korda lükati minu arvamus tagasi, öeldi ja see oli väga ebademokraatlik. sellest on väga kahju, mina oleks teie, täiendanud teie tööd, sellepärast et minu esimene raport, selles ma tegin eh, just eh, muudatusettepanekuid selleks, et ennetustööd tehtaks ja just seoses nende molekulidega, eh, mis praegusi ohtlikke aineid puudutavad. nüüd sisuliselt. olu-, olukord on äärmiselt halb ja seetõttu olen üllatunud, et nii palju diislist räägitakse, kui samas on nii palju kantserogeenseid aineid ja tööga eh, eh, seotud eh, vähktõbe, mis äh, on väga erinevad, on, äh, on, on järjest rohkem ja rohkem ja seega ettevõtted ei ole reegleid täitnud, praegu me ütleme küll, meil on miinimumväärtused, millest tuleks kinda, kinni pidada, nendega ma nõustun, aga küsimus on selles, kui äh, need piirnormid on raskesti järgitavad, siis neid ei järgita ja töötajad ei ole siis enam kaitstud, kas siis tuleb ettevõtted kinni panna ja kui nüüd kontrolli ka ei ole, siis ei jõua ka mitte kuhugile, seega kui ettevõtted rikuvad seadust, siis töötajad seisavad veel ühe probleemi ees, mis neil on niigi juba raske, kuidas siis äh, äh, arvestades igasuguseid reostusfaktoreid, eh, mis pärinevad ka erinevatest riikidest, siis peaks nagu kuidagi eh, tagama ka õigused eh, töötervishoiuga seotud haiguste puhul, see on tõeline pähkel, mida pureda, seega me peaksime äh, arvesse võtma kõiki kantserogeenseid aineid ja seda kiiremas korras, samuti diislit, äh, aga noh, äh, diisel on siiski tegelikult väga laialdaselt kasutusel, mitte ainult teatud elukutsete puhul ja, ja ka väljaspool töökeskkonda puutume me kokku ähm, ISL-iga ning järjest-järjest jääb töötajate õigusi vähemaks ja lõpuks me lihtsalt ei, ei töötagi enam töötajate heaolu nimel, vaid äh, töötame ettevõtjate nimel, aga katsume olla praktilised, nagu härra Rolan ütles uh,. I'll give the floor to uh... suur aitäh sõna saab nüüd komisjoni esindaja. suur aitäh, proua esinaine. suur aitäh, härra Roland, ka teile selle suurepärase raporti projekti eest, mis tegelikult tugineb sellele, mida teie, proua esinaine, olete juba ära teinud äh, selle direktiivi esimese muutmise kontekstis tegemist on ilmselgelt väga võimsa direktiiviga ja me oleme sellele lisanud minu arvates koormava, aga samal ajal hea menetluse, mis kaasab sotsiaalpartnereid, teaduskogukonda, liikmesriike ja kõiki teisi osapooli kogu protsessi vältel see koosneb neljast faasist, kõigepealt konsulteeritakse sotsiaalpartneritega, siis toimub äh, teadusnõuannete äh, äh, saamine, siis kolmepoolne triloog, mõju-uuring ning komisjonipoolne õiguslik analüüs ja siis tehakse alles ettepanek nagu me nägime e-, esimese muut-, algatuse raames, mis nüüd peaks saama formaalse heakskiidu. Teie siinkohas olete sellele juba heakskiidu andnud ning nõukogu kiidab selle loodetavasti nädala jooksul heaks. ja selle protsessi raames me olime väga rõõmsad, kui me nägime, et parlament on seda protsessi vägagi austanud. ja siin härra Rolani raporti projekti puhul näeme me ka, et juba praegu on tehtud mõningaid edasiminekuid sellega seoses, kuidas me seda protsessi oleme kirjeldanud ja see on väga hea edasi. liikudes nüüd selle juurde, mida me saavutada tahame, siis tuleb öelda, et tegemist on pidevalt äh, muutub plaan, me investeerime siia väga palju ressursse, me tahame asju õigesti teha, äh, me keskendume äh, ainetele gruppidena, me ei saa kõike korraga teha, me tahame mõju-uuringutesse tõsiselt suhtuda ja see on väga oluline aspekt. see on seotud sellega, et mõned inimesed tahavad järjest rohkem aineid siia kaasata, me peame seda kõike tegema samm-sammult nüüd direktiivide selle mõjud, äh, väga oluline on meeles pidada seda, et äh, kui äh, protsessi käigus tekkinud aine siia sisse panna, nagu proua esineja, te tegite eelmise raporti raames, mis puudutab kristallräni, mis satub hingamisteedesse, et väga oluline on selle aine asendamine Äh, direktiiv äh, siin kompromissile ei lähe. kui kaasata aine, äh, siis on automaatne vajadus asendada see ja tööandja peab sellega tegelema. see tähendab seda, et meil peab olema selline tõsiseltvõetav protsess, et tagada, et me tõesti teame, mida me saame mõõta, millised on selle kõige mõjud, tulemid ja nii edasi. ja ma arvan, et seda te olete vägagi hästi austanud nii esimeses raportis kui ka selles raportis. edasi kui nüüd vaadata konkreetseid aineid, siis me hindame seda väga täpset protsessi kirjeldust, see on väga hea. nüüd diisli juurde tulles arvan ma, et on oluline rääkida see, et äh, äh, selle äh, nõuandja komitee arvamus on tegelikult avalik, võib-olla me, me peaksime tegema nad kergemini leitavamaks, aga nad on avalikud, ma tahan kinnitada siinkohal seda, et nad tõesti on avalikud ja et siin ei oleks vääriti mõistmisi selles äh, protsessis äh, oleme me saanud äh, teaduslikku infot ja see puudutab ka mootoristandardeid. see arvamus, mis anti ning kolmepoolne töö, mida sotsiaalpartnerid ära tegid, on tehtud selle piirangu kontekstis ja komisjoni jaoks hiljem tekkis sellest probleem, kui me selle direktiivi all tahtsime sisse viia, sellepärast et äh, direktiivi kohaselt äh, ei äh, suutnud me jõuda mõõdetava seadusliku viisini, kuidas siduda see teatud mootoritega ja me pidime võtma vastu siis otsuse, mida teie, härra Roland, olete väga hästi kirjeldanud, ehk siis me ei võtnud seda teemat siis sellesse ettepanekusse sisse, diiselmootorite teemat me tahame teha edasist äh, koostööd äh, sellel teemal, me tahame toetada teie poolt tehtud tööd äh, ja dialoog, mis pärast raporti vastuvõtmist tuleb nõukoguga, on ka väga oluline ja me tahame olla sellesse kaasatud, et vaadata, kuidas tulevikus selle teemaga tegeleda. me oleme avatud selle teemaga tegelemisele, aga ma tahaksin öelda, et komisjon, volinik Thyssen ja komisjon üleüldse tahab tulla välja tõsiseltvõetavate mõõdetavate ettepanekutega Äh, mis ei tooks kaasa neid kõrvalmõjusid, mida me algusest peale ei ole tahtnud näha. ehk siis äh, me pooldame teie lähenemist, äh, me leiame, et raport on väga hästi koostatud, aitäh! kõnelejal puudub mikrofon. Euh, jah, teen väga kiirelt see on üsna eh, lihtne teema, sellepärast et eh, fraktsioonid soovivad kõik, et eh, direktiiv toimiks, toimiks selleks, et kaitsta töötajate tervist. et aga keeruline on see ka sellepärast, et ta on väga tehniline niisugune äh, kompleksne, eh, koosneb erinevatest elementidest ja üks sõlmküsimusi on diisel, eh, muidugi seoses sellega, eh, kui palju inimesi on sellest puudutatud, aga mina äh, konsulteerisin ka erinevate arvamustega ja, ja, ja uurisin neid uurimusi ka, ei tea, milline see parim äh, valem on, meil on äh, vaja sellist piirnormi, mis on praktiliselt rakendatav, kontrollitav ja, ja ka mitte tehn-, tehnilist, tervist kasutav. mina olen selle poolt, et kui diiselmootorid probleeme ei tekita, võib neid edasi kasutada. ei taha, et nad kasutuselt ära kaoksid. nüüd eh, edasi ehm, eh, tõesti, eh, ma saan täiesti aru, et, et ehm, me peame olema nagu nõudlikumad ja kiiremini edasi minema ja mina tegelikult panustasin siin sellele, et direktiivi tuleks pidevalt hakata läbi vaatama, sellepärast äh, näiteks tsütotoksilised ained, ma, me oleme tervishoiutöötajatega rääkinud, siin praegusel hetkel on lihtsalt täiesti äh, võimatu. Äh, me teame, et inimesed, kes vähiravi läbi viivad, teavad, et, et ka vähiravi üks preparaadid ohustavad tervist. nüüd edasi. ega väikesed ja keskmised ettevõtted ei pea vähem kaitsma oma töötajaid kui suurettevõtted, aga väikeettevõtteid tuleks toetada, et nad saaksid tõesti reaalselt eh, kaitsta oma töötajaid, mõista, et nad ei ole sarnases olukorras suurte ettevõtetega. edasi räägiksin ka kontrollist ja eh, töötajad tervisekontrollist ka ja see on ka oluline härra, härral ja Riik rääkis sellest sellepärast, et äh, tõesti äh, need haigused tulevad sageli ilmsiks alles siis, kui töötaja on juba töölt äh, lahkunud. see töö on seot-, see annab ka teatud, tead-, mingisuguse majandusliku väärtuse. me mõtleme selle peale, mis läheb kaotsi seoses haiguspäevadega, surmadega. tundub, et eh, kui liikmesriikides on need piirnormid erinevad, siis on tekkinud ka lausa konkurentsi erinevused eh, liikmesriikide eh, ettevõtete vahel. nüüd NEPS-i kokkulepe on minu jaoks äh, väga oluline, väga tähtis. ma soovin, et homme äh, on juba äh, erinevad osapooled rohkem ja rohkem sarnaseid kokkuleppeid sõlminud ja ma usun, et siis on palju probleeme võimalik lahendada lihtsamalt, sest et ettevõtted on juba kursis olukorraga, nad on isegi seadusest ette jõudnud ja kui seadusesse midagi kirja pannakse, on neil juba lihtsam seda täita. ja hea meelega kuulan teie seisukohti ja arvamusi ja, ja olen kärsitu juba, soovin tööd alustada see on nagu uus peatükk, milles me, millega me tegeleme, aga selle direktiivi läbivaatamisel seisavad veel ees järgmised ja järgmised ja uued peatükid. tänan. suur aitäh ma äh, usun, et see on ka osa aruteludest, mis meil on tegelikult juba aastaid olnud äh, siin aru-, äh, siin komisjonis, kas me peaksime omavahel võistlema Euroopa Liidus, liidu siseselt kui me räägime madalamast palgast ja sellest, et äh, võrdse töö eest võrdse palga maksmise osas äh, samal töökohal kokkuleppele ei jõuta äh, ja kui me oleme rääkinud kantserogeenidest, siis meil on sama lähenemine tegelikult, kas me peaksime tegema nii-öelda, nii-öelda võidujooksuga allapoole äh, kus mõnedes liikmesriikides äh, inimesed äh, äh, võtavad endale suurema ambitsiooni selle teemaga tegelemisel, teistes liikmesriikides jälle väiksema, või me peame ütlema, et EU Euroopa Liidus me ei võistle ka riskantsete töökeskkondade küsimuses. igal juhul suur aitäh tehtud töö eest ja see komisjon siin jätkab selleteemalist tööd ka tulevikus. nüüd muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies detsember kell kaksteist päeval. Äh, muudatusettepanekute läbivaatamine on kahekümne teisel, kahekümne kolmandal jaanuaril ning äh, tööhõivekomisjonis hääletatakse seda kahekümne esimesel, kahekümne teisel veebruaril järgmisel aastal. liigume nüüd edasi Äh, nüüd kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme, üksteist. Need päevakorrapunktid äh, on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud ja puudutavad Euroopa erinevaid ameteid. härra Roland, tegemist on taas kord teie tööga ja annan teile uuesti sõna, palun. Merci, un dossier qui est techniquement plus, plus simple. suur aitäh, see on kindlalt palju lihtsam ülesanne kui nagu eelmine, siin on kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitu andmiseks kuus ettepanekut tehtud. Äh, oleme siis lähtunud Kontrollikoja äh, arvamusest, ma detailidesse ei lasku, aga tahaksin mõnede, mõnedest elementidest siiski rääkida, mis minu jaoks on olulised kõigepealt võib rahulustundega öelda, et äh, kontrollikoda on heaks kiitnud äh, E, Eurofondi OSHA, CDFOP-i, ETF-i ähm, eelarvete täitmise ja e, need agentuurid teevad väga konkreetset tööd, head tööd ja nende töö on otseselt seotud meie komisjoni tööga. seega jätkake samas vaimus Äh, oluline on, et ka meie saaksime nende ametite tööle toetuda oma töös. nimelt eelarve täitmise äh, määr nende nelja äh, ameti puhul on tõusnud, kuid teatud kulukohustuste edasikandmine järgmisse aastasse on siiski liiga kõrge olnud, sellel tuleks silma peal hoida järjest rohkem on need erinevad ametid ka eh, koostööd teinud, see võimaldab saavutada sünergiat ja saavutada mastaabis eh, säästu. nüüd eh, kolm õigusloomelist raportit arva, avaldati mm, CDFOP-i, Eurofoni ja OSHA kohta. väga oluline äh, Äh, tähtis on see, et just äh, niisugused kolmepoolsed kokkulepped amete vahet, äh, vahel säiliksid. kaasata tuleks nende ametite juhtimisse ka ametiühinguid ja see on minu jaoks kõige olulisem. nüüd olukord ei ole veel täiuslik, sellepärast tahaksingi rääkida mõnest kontrollikoja märkusest mm mida siis võiks arvestada tulevikus, aga üldiselt võib öelda, et äh, olukorraga võib rahul olla. ootan teie märkusi, kolleegid, loodame, et äh, toimub äh, konstruktiivne dialoog ja jõuame kokkuleppele erinevate heakskiidu andmiste suhtes. suur aitäh, nüüd saavad sõna raportöörid, kõigepealt sotsiaaldemokraatide nimel kolleeg Saimon, palun Took me a while, sorry. mul läksin natukene aega, väga vabandan. suur aitäh. ja palju õnne härra Rolanile eh, selle eest, et ta tegi taas kord temale omaselt väga põhjalikku tööd, me oleme selle eest väga tänulikud talle. ja nagu ta ka ütles, eh, oleme me väga rahul sellega, et kõik kõik on tavapärane ja korras, mis on loomulikult suurepärane. ma omalt poolt äh, kommenteerin ka kiirelt mõnda asja, lisandina sellele, mida härra Rolan juba ütles. ja kui me räägime Eurofondist, siis äh, näib, et tegu on eeskujuliku asutusega, eelarve tegemise määr on sada protsenti ja minu kogemus parlamendis töötades eriti ebakindla töö kontekstis ja keeruliste failidega on selline, et raportid ja analüüsid on olnud suurepärased ja suureks abiks mis puudutab äh, üldeelarvet aga, siis me peaksime võib-olla ära märkima siinkohal selle, et neli koma kaheksa protsenti on veamäär äh, majandus- ja äh, sotsiaalse ühtekuuluvuse valdkonnas on liiga kõrge ja tuleb teha veel tööd selles valdkonnas, ehkki ma olen raportööriga nõus lõikes neli. Äh, meil ei ole vaja lisamehhanisme siinkohal, meil on hoopis vaja olemas olevate mehhanismide paremat jõustamist. mis puudutab ETF-i, Eh, siis eh, Kontrollikoda on meile öelnud, et Torino ehm, hooned eh, ei ole ehm, piisavalt head, ma ei ehm, käinud kohal seal Torino hoones, ma käisin to Torinos ainult ühes pulmas ja suures lastepoes, aga ma ei hakka sellest pikemalt rääkima, aga kui äh, Äh, kontrollikoda ütleb, et äh, ameti äh, tegevushoone ei ole rahuldav, siis ma pean sellega leppima. CDFOP üheksakümmend üheksa koma üheksa protsenti eelarve täitmise määr, see räägib enda eest, see on hea töö ja parlamendis saame sellest ka kasu ja OSHA ja ka siin on eelarve täitmise määr väga kõrge kuigi mitte nii kõrge kui aastal kaks tuhat viisteist, kuid äh, siiski on tegemist päris hea äh, näitajaga, millega me kõik saame rahul olla, vähemalt minu arvates, ma arvan, et ma rohkem ei peagi midagi siia lisama. Äh, tegemist on väga hea positsiooniga ja hea raportiga raportöörilt, palun. ei, vabandust, aitäh. Thank you, Mr. suur aitäh, härra Simon. Ulrike Trebesiust ECR fraktsioonist siin ei ole ja ECR-ist ei ole kedagi teist ka kohal praegusel hetkel, mis tähendab, et liigume ALDE fraktsiooni juurde, temal on siin kaks valiraportööri, härra Selimovitš, palun sõna saate teie üldeelarve küsimuses, ETF-i küsimuses ja ametites. palun. suur aitäh, lugupeetud esinaine ja palun äh, võimaldage mul kõigepealt tänada kogu südamest raportööri selle tehtud töö eest, mis on tõesti väga heaks aluseks. Äh, kõigepealt äh, tahaksin tervitada seda, et tegemist on esimese arvamusega, mille Euroopa Kontrollikoda koostas ühtselt erinevate asutuste kohta ja see näitab, et me Euroopa Liidus teeme tööd järjest ette ennustatavamalt ja ühtlustatumalt ja see on väga hea. ja ma siinkohal näen seda, et kõik need valdkonnad, millest siin on räägitud, on valdkonnad, mida on kasutatud selleks, et õigustada teisi ettepanekuid, millega komisjon välja tuleb ja seda võib-olla võiks arutada, kuid äh, ma arvan, et seda peaks tegema veidi hiljem, sellepärast et äh, teised äh, tegelikult siin me ei peaks arutama seda, mida teised ettepanekud sisaldavad, meie räägime siin siiski eelarve täitmisele heakskiidu andmisest ja seetõttu on kahetsusväärne see, et majandusliku, sotsiaalse, territoriaalse ühtekuuluvuse eelarve täitmine ja see on väga oluline teema vähemalt ainult Euroopa Liidu riikide piirkondadele ja et seda valdkonda iseloomustab veel nelja koma kaheksa protsendine veamäär ja see on kahetsusväärne, see veamäär on äh, kõrgem Euroopa Liidu üldeelarve veamäärast. ja veelgi rohkem kahetsusväärne on see, et selle veamäära peamine tekitaja on liikmesriikide tasandil, nimelt see, et äh, Äh, deklaratsioonidesse pannakse mitteabikõlbulikke kulusid äh, ja äh, et tegemist on sageli ka avalike hankeseaduste rikkumistega. lisaks sada kolmkümmend kaheksa projekti ehk üks kolmandik projektidest äh, selles valdkonnas näitavad vaid, et äh, tulemuse mõõtmise süsteem on paika pandud, see tähendab seda, et operatiivprogrammide või tegevusprogrammide mm, täitmist tegelikult ei jälgita, me ei, isegi ei seira seda, mida me teeme, kas seda tehakse paljude projektide puhul ei ole mingeid indikaatoreid või eesmärki, see on täiesti vastuvõetamatu. Ähm, peaaegu poolte projektide puhul me isegi ei tea, mida me tahame näha. Ähm, see tähendab seda, et äh, on võimatu hinnata seda, kas raha on hästi kulutatud või mitte Euroopa Liidu ressursid peaksid äh, rohkem endaga äh, positiivset mõju kaasa toome, peame me optimeerima võimalikult hästi oma rahalisi vahendeid. Eh, nagu kohu-, eh, vabandust, Kontrollikoda on ka öelnud, Euroopa Komisjon peaks tegema rohkemat kui ainult kulutusi hüvitama eh, ja lihtsustatud kulude süsteem aitaks halduskoormust vähendada siinkohal ja tuua kaasa suurema haldusselguse ja ma ei taha siin väga palju aega kulutada sellele teemale, aga ma tahaksin siin välja tuua küll veel selle, et on vaja seiresüsteeme ajakohastada. lisaks on vaja mm, tegeleda ka EFT e, hoone kohutava olukorraga, mis võib seada isegi ohtu e, selle ameti tegevuse tulevikus ja Kontrollikoda on ka Ähm, öelnud, et kõik nelikümmend üks äh, ametit Euroopa Liidus on äh, usaldusväärsed, kuid operatiivtõhusus on mõningatel juhtudel küsimuse all. eelarveliste vajaduste ülehindamine on probleemiks äh, ja vahendite ülekandmine järgmisesse aastasse samamoodi oluline on loomulikult see, et komisjon äh, jõustaks streamlainitud äh, juhtimissüsteemi, mis on tulevust, tulemustele suunatud. kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpus ametid äh, olid palgale võtnud eelneva aastaga võrreldes rohkem personali ka uute ülesannete täitmiseks. jah, loomulikult see on ka mõistlik, kui uusi ülesandeid on, kuid me peame siiski üle vaatama selle valdkonna, sellepärast et Brexitit tuleb ka arvesse võtta ja selle mõjusid, ehk siis eh, me suurendame personali eh, hulka ja ülesandeid, aga samal ajal me vähendame eelarveid, me peame selle dilemma üle mõtlema. ja eriti tuleb arvesse võtta ka eh, seda, et Londonis asuvad ametid tuleb üle tuua sealt pärast Brexitit. ja ma usun kokkuvõtlikult, et see Äh, raport on väga hea ja ma ootan äh, viljakat koostööd tulevikus, aitäh! suur aitäh, proua Harkin, teie kõnelete OSHA, Eurofondi ja Sedefopi küsimuses, palun. jah, suur aitäh ja suur aitäh raportöörile selle väga põhjaliku töö eest. teen tõesti väga lühidalt, äh, minu töö on siinkohal tõesti lihtne nagu siin juba kõlas, siis äh, eelarve täitmine on igati korrapärane ja sellel põhi, sellel põhjal või sellelt aluselt me oma arvamuse olemegi koostanud. Äh, te olete välja toonud äh, kõigi kolme ameti puhul ka kõrge eelarve täitmise määra, mis näitab, et nad on oma töös tõhusad. üks teema, mis puudutab Eurofondi ja personalimäärust, mis äh, on veidi keerulisem teema, me oleme viimastel aastatel näinud äh, sellega seonduvaid probleeme, me peaksime võib-olla seda teemat arutama ja vaatama, kas äh, oleks võimalik see teema ka kommentaaridesse kaasata. lõpetuseks ütlesin järgnevat. võib-olla see on küsimus pigem raportöörile. igal aastal olema nende teemade variraportööriks või raportööriks ja igal aastal me räägime äh, Äh, assigneeringute äh, suurest hulgast, mis ühest aastast teise üle kantakse, jah, äh, me näeme seda pidevalt, aga me näeme, seda tehakse täiesti mõistlikel põhjustel. ja alati, kui me sellest räägime, me räägime sellest pigem negatiivse meelestatusega aga tegemist on sellise iga-aastase teemaga. Äh, võib-olla me peaksime seda valdkonda paindlikumaks muutma, sest mulle tõesti näib, et igal aastal, kui me sama asja räägime, Äh, ja samal ajal me mõistame, et kui ametid tahavad oma tööd hästi teha, siis äh, me peame aru saama, et neil äh, peavad olema sellised assigneeringud, mida nad saavad järgmisesse aastasse üle kanda ja ma arvan, et me peaksime sellele probleemile leidma lahenduse või vähemalt sõnastama selle teema niimoodi, et sellega ei kaasneks sellist negatiivset alatooni. aitäh! suur aitäh! jah, võtame selle kommentaari arvesse ja räägime sellest põhjalikumalt, kui me ametitega veel tegeleme. roheliste esindajaid siin hetkel ei ole. Jean Lambertit ei ole enam siin. kas kuuest on keegi kohal, kes tahaks midagi öelda, ei ole EFTD-l ei olnudki variraportööre, NF-i ka ei ole enam esindatud siin kas äh, keegi komisjonist sooviks omalt poolt midagi lisada? ei. see tähendab, et äh, me peame veel arutama ajakava, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on viies detsember, tööhõivekomisjonis võetakse see dokument vastu kahekümne kolmandal jaanuaril ning äh, juhtkomisjonis toimub hääletus üheksateistkümnendal märtsil ning täiskogul võetakse see vastu aprillis aastal kaks tuhat kaheksateist nii, aga liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number kaksteist juurde, milleks on äh, komisjoni ettekanne, mis puudutab komisjoni talituse töödokumenti Euroopa Tööhõive ja Sotsiaalahend kaks tuhat seitseteist. ja anname sõna komisjonile äh, selleks, et proua Kaufmann saaks äh, selle teema sisse juhatada, palun sõna on teil. Thank you very much, good morning. suur aitäh. Äh, tere hommikust kõigile, mul on väga hea mm, siin olla. Äh, tutvustan ennast lühidalt, äh, olen tööhõive peadirektoraadis tööl olnud viimased kaks aastat ja tegelen Euroopa semestri koordineerimisega, sotsiaaldialoogi analüüsi ja geograafilise üksuse juhtimisega ka mul on hea meel täna siin olla selleks, et äh, koos kolleegidega äh, tutvustada meie äh, dokumenti Euroopa tööhõive ja sotsiaalareng ja ma tahaksin seda teha ja siis tuua välja kaks uudset aspekti, mis seda dokumenti puudutab. esimene on see, et me oleme ajastust muutnud, see pidi, varasemalt oleme me seda teinud aasta lõpul kuid äh, sel aastal me tegime seda juba suvel, juulis see avaldati ja me leiame, et äh, kuna tegemist on struktuurse raportiga või dokumendiga struktuursetel küsimustel, äh, siis on ajastust oluline olnud muuta selleks, et järgneva aasta poliitikaalgatuste tegemisel saaks selle dokumendiga arvestada juba. ja samal ajal me oleme liigutanud ka teist raportit, mis puudutab äh, tööhõive ja palgaarengute raportit, mis äh, äh, sel korral keskendus segmenteerimisele, ka selle ajastust oleme me muutnud ja kolmas dokument, mida me toodame, puudutab ühist tööhõive raportit eile esitleti sügispaketi ja seal oli see dokument ka sees. nüüd teine uudne aspekt, mida ma tahtsin mainida, on see, et siiani ei ole meil olnud kõigehõlmavat teemat selle dokumendi puhul, aga seekord me otsustasime valida teema, eh, mis on siis õiglus, selle juurde ma jõuan veidi hiljem tagasi, kuid mõte on selles, et me oleme tahtnud eh, teadlikkust tõsta selles väga olulises küsimuses ja me oleme tahtnud analüütilist tausta anda poliitikutele ka selles vallas kus me nüüd omadega oleme, võib-olla ma peaksin siin kasutama pulti ja, ja nuppe vajutama, et slaidid liiguksid. nii, väga hea. tahaksin lühidalt äh, rääkida sellest, millest me siin täna räägime, ESTE, selle aasta ESTE siis, kus me tegeleme äh, õiglusega erinevate vaatenurkade, erinevatest vaatenurkadest. Äh, ESTE-s meil on alati olnud üks osa, mis tegeleb hiljutiste sotsiaal- ja tööturu arengutega ja <clears throat> me näeme selles valdkonnas teatud edasiminekuid, eile te tõenäoliselt ka juba äh, kuulsite paketi esitlusel sellest äh,, siis äh, me tegeleme ka mõjudega, äh, sellega, kuidas noored inimesed äh, tööturul toime tulevad, sotsiaalaspektidega tegeleme ka äh, ning alati on loomulikult erandeid ja erisusi, kuid üldiselt äh, me näeme, äh, et noored on ebasoodsamas olukorras äh, sissetulekute vallas ja tulemuste vallas tööturul võrreldes teiste vanuserühmadega. siis me oleme keskendunud ka demograafilistele muutustele, ühest küljest on teatud Äh, mõjusid selle tulevasele äh, noorele tööjõule, kui me vaatame vananevat elanikkonda ja see on väga oluline asi, millest äh, nii-öelda üle saada selleks, et oma heaolu tase mm, säilitada tulevikus ja teisest küljest on teema, mis puudutab õiglast ressursijaotust ja see keskendub sellele, Äh, kuidas äh, noored on vanematega äh, võrreldes ebavõrdsemas olukorras, mitte ainult praegu, vaid ka tulevikus, ja siinkohal keskendutakse teemale, mis toimub seoses elanikkonna vananemisega, kes sellega seonduvaid kulusid hakkavad kandma ja näib, et noor põlvkond peab maksma suuremaid äh, või kõrgemaid makse, töötama kauem ja see, mida nad hiljem hüvitistena saavad, on äh, vähem kui see, mis praegune vanem põlvkond saab. Äh, ja Äh, see, mis praegu tööturul toimub äh, ja see ebaõiglus, mis tööturul on, pluss äh, see, mis pensionisüsteemis toimub, siis need kaks ähm, süsteemi mõjutavad teineteist negatiivselt ja tulem on veelgi hullem. me teame, et praegusel hetkel on juba aset leidnud teatud pensionisüsteemi reformid ja võib-olla on vaja veel üht-teist ära teha selles vallas ja sellest äh, on äh, võimalik järeldada, et meil on vaja rohkem inimesi tööturule integreerida, me peame tootlikkust tõstma äh, ja me peame keskenduma siis sellele, milliseid järeldusi me poliitika kujundamises peame tegema sellest kõigest nii, tundub, et ma nüüd kerisin neid slaide liiga kiiresti edasi. nii, väga lühidalt räägin ka hiljutistest arengutest Äh, üks võtmetähtsusega slaide on äh, nüüd teie ees. Äh, alates aastast kaks tuhat kolmteist oleme me näinud seda, et töötuse määr on vähenenud, see on umbes null koma kaheksa protsendipunkti paranenud aastas. tööpuuduse määr on praegu seitse ja pool protsenti Euroopa Liidus. võrreldes aastaga kaks tuhat kaheksa on olukord paranenud aga loomulikult on olulisi erisusi ka, kui vaadata neid riike, kus on see määr kõige suurem ja neid, kus on kõige vähem, Tšehhi Vabariik, Türgi võib äh, siin välja tuua äh, kui väikese tööpuudusega riik ja Kreeka kui suure tööpuudusega riik, äh, ehk siis liikmesriigiti on erisused väga suured, pikaajaline tööpuudus on ka hakanud lõpuks ometi vähenema heas tempos, see on küll pikalt aega võtnud, aga nüüd me näeme seda langust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 Äh, siis see on praegu stabiliseerumas ja ka paranemas. eriti, kui äh, me räägime materiaalse puuduse määrast, me oleme aastast kaks tuhat kolmteist näinud pidevat äh, vähenemist selles vallas, eriti kui me räägime inimestest, kellel on mm, vähene tööintensiivsus ähm, Eh, siin on öö, olukord paranenud eh, ja sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse määr ka väheneb, me räägime viiest koma seitsmest miljonist eh, äh, alates hetkest, mil see langus alguse sai, aga kui me võrdleme numbreid võrreldes selle ajaga, kui me alustasime, siis äh, Äh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgiks on loomulikult äh, tagada see, et kakskümmend miljonit inimest oleks vähem vaesuses äh, kui, kui praegu. nii miks me üldse sellel teemal räägime? Äh, põlvkondadevaheline äh, õiglus, äh, siin me näeme seda, et elustandard on olnud tõusu, tõusuteel, elustandard on paranenud, see paraneb järjest, see tähendab seda, et noortel saab elu olema veelgi parem kui meil ja nii edasi ja nii edasi ja selgeks on saanud see, et selline Äh, positiivne tendents on midagi, mida ei saa iseenesestmõistetavana võtta. kriis äh, on tähendanud seda, et äh, paljud noored ei saa sellest tendentsist kasu, eriti just noored siis, ja märtsikuine Euroopa teemaline valge raamat rääkis sellest, et tõesti on oht, et paljud no-, tänapäevased noored tulevikus elavad halvemini kui praegu nende vanemad ja oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus kus härra Juncker äh, rääkis ka oma murest seoses noore põlvkonnaga. Äh, me äh, näeme, et me peame tõesti tegelema selle teemaga, mis puudutab põlvkondadevahelist ähm, õiglust ja me ei räägi mitte ainult kriisi mõjust siin. kriis mõjus eriti raskelt just noortele, te teate, et ähm, noorte tööpuuduse määrad olid väga kõrged ja on seda endiselt ähm, aga ka demograafia teemad ja see, kuidas see kõik noori eriti just mõjutab. ja ma usun, et see kõik läheb kaugemale ainult sellest, mis puudutab ainult noori me äh, räägime ka äh, tulevasest heaolust äh, ja sotsiaalhoolekandesüsteemidest tulevikust ja me räägime usaldusest institutsioonide vastu ja me räägime usaldusest Euroopa Liidu vastu. nii, nüüd ma tahaksin tuua välja mõned olulised teemad tööturuga seoses ja ka pensioniküsimusega seoses aga pärast seda annan ma sõna oma kolleegile ning loodetavasti tema suudab arvutit paremini hallata kui mina. mis nüüd puudutab äh, mõjusid tööturule, siis me näeme, et ähm, siin on teatud äh, põlvkondadevaheline lõhe olemas, eriti kui me äh, Äh, vaatame mm, äh, erinevaid vanuserühmi, siis viimasel aastakümnel on noored olnud enim just mõjutatud tööpuudusest ja tööpuuduse lõhe erinevate vanuserühmade vahel on kriisi kontekstis suurenenud see on suureks väljakutseks noore, noorte põlvkonnale, mitte ainult sissetuleku küsimuses ja osaluses tööelus, vaid ka selles osas, mis puudutab oskuste kogumist ja omandamist, see puudutab tegelikult ka nende panuseid pensionisüsteemi, aga sellest ma juba lühidalt ka rääkisin ja lisaks sellele kõigele on veel üks teema, Eh, mis puudutab eh, fragmenteeritud karjääri, eh, eriti see mõjutab just noori, noori töötajaid, kahekümne viie kuni kolmekümne üheksa aasta vanuseid töötajaid, nemad on sellest eriti mõjutatud järjest vähem on neid inimesi, kes on ühes firmas tööl kümme aastat või rohkem, see puudutab eriti just noori, see tähendab, et see toob kaasa ka ebakindluse töötajatele Äh, lisaks äh, liigne kvalifikatsioon, äh, noored töötajad on sageli rohkem ülekvalifitseeritud kui teised vanuserühmad, lisaks mittestandardne töö, nihe mittestandardse töö suunas on eriti just mõjutanud noort põlvkonda ja seda rohkem siis kui vanemaealisi töötajaid osaajaga töö, aju, ajutise ajaga töö on sageli ka äh, selline, mille, millega inimesed ei ole rõõmuga nõus, nad on, see on nagu peale sunnitud ja lisaks veel ebakindlad töösuhted. ka siin on teema, mis puudutab, ka see on ju teema, mis puudutab eriti just nooremat põlvkonda Äh, see on murettekitav, eriti kui me räägime ajutiste lepingute arvu äh, massilisest suurenemisest, võttes arvesse ka seda, et need on äh, suuresti peale sunnitud, see takistab investeerimist oskustesse ja tulevast tootlikkuse suurenemist. see mõjutab kas seda, mis puudutab äh, panustamist pensionisüsteemi, äh, järjest vähem äh, saadakse siis sissemakseid seetõttu pensionisüsteemi. ja nüüd viimane slaid, mida mina tahaksin lühidalt tutvustada, on see ja see puudutab demograafilisi arenguid, kui vaadata tulevikku, siis me näeme, et on väga palju inimesi, kes ei ole täiel määral integreeritud tööturule ja me näeme ka seda, et kui äh, elanikkond absoluutarvudes väheneb järjest, siis see piiratud tööturu integreeritus, mida me täna näeme eriti just naiste puhul ja vanemate töötajate puhul ja eriti just sisserände taustaga inimeste puhul, siis seda kõike arvesse võttes me näeme, et võrreldes USA-ga, kus elanikkond suureneb pidevalt, ei suuda me äh, toime tulla tulevikuga, kui selline piiratud integreeritus tööturule jätkub. Euroopa elanikkond on vähenemas ja see toob endaga kaasa tohutu suuri väljakutseid. nüüd ma annaksin aga sõna oma kolleegile Alessiale ning pärast seda saab sõna veel ka Jörg, palun Hi everybody, so after this uh, nice introduction and overview of eh, tere päevast kõigile, peale seda eh, raporti tutvustust tahaksin üldiselt, üldisemas plaanis rääkida eh, põlvkondade lõhest tööturul ja mida see noortele tähendab. ning samuti sellest, millist poliitikat meil oleks vaja. ja poliitikute rollist, nii kui me räägime siis äh, tööturul äh, asuvast või olevast põlvkonda lõhest, siis see ilmneb erinevatel viisidel, vaatame, see on äh, siin suurenenud sellel graafikul, näeme siin tööhõive taset kahes suures vanusegrupis kakskümmend viis, kolmkümmend üheksa eluaastat ja nelikümmend kuni kuuskümmend neli räägime kahe, kakskümmend viis kuni kolmkümmend üheksa eluaastat. me tegelikult püüdsime noortele keskenduda, aga tõesti väga üldiselt, sest me tahame, et nad oleksid tööturule lõimitud. mida me näeme? tänased noored, roheline joon tähistab neid, on äh, enam-vähem sarnase tööhõivega kui varem, aga nüüd Äh, äh, vanemaealiste tööhõive on paranenud. Äh, seega lõhe kahe põlvkonna vahel on vähenenud. joonis näitab, et kõige suurem kriis oli aastal kaks tuhat kaheksa ning samas nende tööhõive ei ole eriti vähenenud. nüüd millised on noorte väljakutsed tööturul? Äh, äh, need on seotud nii äh, struktuurimuutustega kui ka kriisipärandiga. kui me nüüd natukene kaugemale läheme, siis vaat-, näeme, et kriitiline tööturu olukord noorte jaoks on seotud just nende mittestandardsete lepingute arvu kasvuga. Ehm, põhilised ebastandardsed tööhõivevormid on ajutised osalise ajaga tööd, ajutised täisajaga tööd, töölepingud ning alalised lepingud, mis on osalise tööajaga. nüüd äh, me võrdlesime jällegi kahte vanusegruppi etappi. kõigepealt mittestandardne töö. see on suurenenud kõikides valuserühmades aastatel kaks tuhat viis kuni kaks tuhat kuusteist. hämmastav on see, et nende osakaal, kellel on osa, on ajutine töö, on noorte seas äh, peaaegu kaks korda kasvanud võrreldes vanemaealistega. vaatame siis neid sinist ja kollast rida. siin joonisel muidugi see ei ole näha, kuid me teame, et ja me oleme sellest ka varem rääkinud, et mitte vabatahtlik ajutine töö noorte seas on ka kasvanud. miks see nii oluline on? sellepärast, et kasutatakse ajutist tööd selleks, et näidata, et produktiivsus või tootlikkus tõuseb. ja mm, muidugi öeldakse, et töötajad mingisuguse ajutise lepinguga soovivad oma oskusi täiendada ja mm, samas antakse neile vähem mm, koolitusvõimalusi võrreldes alalise lepinguga töötajatega ja see mittestandardne töö ei pruugi iseenesest probleemiks muutuda. probleemiks saab see siis, kui see ähm, puudutab tööpuudust, töötuks olemist äh, ning äh, madalat palka. ja siin te näete seda, milline on suhe äh, lepingu, standardse, mittestandardse lepingu ja madala palga vahel. Need lep-, need, kellel on standardsed lepingud, need, nende osakaal on tähistatud rohelisega või vabandust, mittestandardsed on rohelisega tähistatud ja standardsed lepingud on sinisega tähistatud ja siin on äh, näha, et mittestandardsed lepingud antakse noortele ja samas on see seotud ka tavaliselt madala palgaga. rohelisele tulbaga tööd, tähistatud töötajad ongi need äh, töötajad, kes on kõige ebakindlamas olukorraga, olukorras. ja ähm, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat neliteist on siin võrreldud lausa kolme vanuserühma noorte puhul on see oht madalapalgaliseks jääda palju suurem kui keskeas ja vanemas eas, seega me oleme ka näinud aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat neliteist mittestandardsete ja ebakindlate töökohtade kasvu ja üldiselt on need ka madalapalgalised töökohad mida see kõik puudutab. kui me nüüd midagi positiivset otsime, siis et inimesed, kes tegelikult selle topelt ähm, äh, topelt e-, ebasoodsas olukorras on, et nende inimeste osakaal on üsna väike. vaadake seda rohelist äh, tulba osa. seega see on see on just, see on siis suhteliselt positiivne sõnum. aga siiski noorte kriitiline olukord tööturul äh, toob kaasa ka omad tagajärjed. esiteks, noored on pigem ebastandardsete töö, töökohtade ja madala palgaga seotud äh, see et, et ähm, see näitab ka, milline on nende tööpanus. no vaatame, kui te vaadat-, vaatate rohelise tulba trendi, suundumusi, siis äh, noorte puhul on näha, et äh, nende äh, sissetuleku osakaal väheneb, töine tulu väheneb ja see kõik mõjutab demograafiat ähm, töötajate arv muutub äh, ja ühe töötaja saadud tulu muutub. teine tagajärg sellisel olukorral on see, milline on selle mõju äh, leibkonnale äh, ja ka näiteks elatustasemele, eluasemele et me teame seda, et noored, et äh, tegelikult omavad vähem vastutust leibkonnas ja vähem vastutust äh, on seotud omadega, omakorda jälle erinevate teguritega. aastat kaks tuhat alates on äh, eraldi elavate noorte arv vähenenud ja suurenenud nende noorte arv, kes elavad koos vanematega järjest eh, lükatakse edasi iseseisvat elu ja jällegi liikmesriigiti olukord väga erinev. teine eh, asi, mis välja tuli, et aastat, aastast kahe, kaks tuhat on muutunud ka eh, sünnitusealiste naiste vanus. oleme täheldanud, et le-, põhileivateenijad on vanemaks muutunud ja üldiselt äh, järjest rohkem noori töötajaid äh, on sõltumatud, neil ei olegi kelle, kedagi hooldada või kellegi eest hoolt kanda, need on kas töötud või üliõpilased, elavad üksi, nii. seega see näitab äh, mitmete tõendite põhjal, et mida rohkem on noored kokku puutunud mittestandardse tööga, seda eh, hilisemaks nad lükkavad ka oma vanust eh, või vabandust, lapse saamisega ja, ja iseseisva eh, elamisega ja see mõjutab tõesti keskmist na, sünnitusealise naise iga, et lapse sündi lükatakse edasi muidugi see äh, vanemaks olemine leibkonnas ähm, on meile muret teinud, nimelt viljakuse iga ju muutub ja pensionisüsteemi jätkusuutlikkus on ka see kõige sellega seotud. Äh, jällegi see, äh, siin tuleb mõelda, mida teha perepoliitikas ja nüüd enne kui ma kolleegile sõna annan võib öelda, et äh, poliitilisel tasandil võib sotsiaalkaitsest, äh, sotsiaaldialoogist rääkida, võib tegeleda e-, erinevatel tasanditel olukorra paranemisega, nimelt äh, haridus on muutunud palju olulisemaks aja jooksul, madala pal-, madala hariduse ja kõrge haridustasemega inimeste tööhõive lõhe on suurenenud, tööturg on järjest rohkem oskusi nõudev ning äh, võimalus äh, oskusi omada äh, on järjest olulisemaks saanud ja inimesed on ka valmis rohkem investeerima väljaõppesse või koolitusse. see tähendab pikemaajalist investeeringut ja nüüd kokkuvõtteks tähtis on inimkapitali ja võrdsete võimalustega arvestamine glo-, globaliseerumise ja tehnika kiire arenemise olu-, olukorras, tänan. So good morning um,, I will be tere hommikust! <laughs> ma teen väga lühidalt. Ehm, me oleme näinud sellele uurimusse, selle uurimuse tulemusele, et noored on tõesti ebasoodsas olukorras tööturul. kas me saame endale seda lubada? Ehm, tulevikus seisab meie ees ju äh, väga palju väljakutseid, kaasa arvatud demograafilised äh, väljakutsed. selle pildi peal on näha äh, tööealise elanikkonna osakaal must, punane joon on need, kes osalevad tööturul, roheline joon näitab neid, kes tegelikult on äh, hõivatud tööga ja mis siis siin puudu on, töö, need, kellel ei ole tööd. Äh, me alustasime sellest, et suur vahe on äh, punasel joonel ja mustal joonel, nimelt need, kes on töö, kes töötavad ja kes on tööealised üheksakümnest inimesest seitsekümmend tegelikult ei osale Euroopa Liidus tööturul üldse. ja ähm, kui me soovime, et tööhõive säiliks, siis peab neid mitteaktiivseid inimesi ka kuidagi aktiveerima. ja ähm, püüdsime kuidagi ka tulevikku ennustada, me päris ei suuda ju seda teha, aga näiteks äh, pakume välja erinevad stsenaariumid mida võiks tulevikus teha äh, aktiiv, elanikkonna aktiveerimiseks? ma eeldan, et äh, aktiivse elanikkonna protsent tööealisest elanikkonnast jätkuvalt ei tõuse tulevikus. siit on näha ka meie prognoose tulevikus tegelikult enam seda aktiivsuse taset taseme tõusu ei ole ette näha. ja me räägime siin kom-, väga optimistlikest prognoosidest, kui naisi tuleb tööturule rohkem ja vanemaealisi ja kõrgema haridustasemega inimesi, aga detailidesse ma ei lähe. igal juhul tuleb meeles pidada, et selline stsenaarium aastani kaks tuhat kolmkümmend näeb ette seda, et need, kes saavad töötada, on ka tööturul. see eeldab tohutut aktiveerimispoliitikat meie poolt, me räägime siin umbes kolmekümnest miljonist inimesest ja ähm, räägime sellest, mis siis poliitika võib teha, et tööturule rohkem aktiivseid elanikke tuua ja, ja, ja tööhõivet suurendada. mida siis eeldada? Äh, vanasti oli nii, et äh, tööhõive kasvas umbes üks protsent igal aastal, see on üsna stabiilne arv olnud läbi aastate ja see katkes ainult kriisi tõttu, nagu te näete. ning äh, sellest ajast, kui kriisist hakati välja tulema aastast kaks tuhat kolmteist alates, tundub, et me oleme samale tasemele ühe protsendi juurde jõudnud. ja kui see, seesama mm, trend jätkub, siis jõuame äh, selle seitsmekümne viie protsendi tööhõive juurde, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärk, aga probleemid tulevad meile hiljem kui meil on madal aktiivsus kodanike seas ja inimesi ei aktiveerita, ei tooda tööturule, siis äh, väga äh, varsti juhtub see, et tööhõive hakkab peale kahe tuhande kahekümnendat aastat vähenema ja siis äh, seisame silmitsi negatiivse tööhõivega kui me suudame palju rohkemaid inimesi tööturule tulla, jätkame siis ehk veel kümme aastat üheprotsendilise tööturu või töö, tööhõive kasvuga. see on meie niisugune maksimaalne võimalus, enne kui aastal kaks tuhat kolmkümmend või veidi hiljem seisame jälle uue sellise mm, madala stsenaariumi ees muidugi inimesi on siis rohkem. kasvu suhtes peab ütlema, et isegi kui me kõiki tööturu potentsiaalseid aktiveerimise vahendeid ära kasutame, jääme me ikka sellisesse olukorda kui madalstsenaarium kümme aastat tagasi. tööhõive lihtsalt, äh, tööhõive kasv peatub sellepärast, et tööhõi-, äh, tööealise elanikkonna osakaal väheneb. ja nüüd sellel pildil on väga lihtne näha, et äh, SKT kasvupotentsiaal äh, on siin ja äh, tootlikkuse kasv ja, ja tööhõive kasv. ja siin on jällegi väga stabiilse keskmisega tegemist, üks protsent enam-vähem muutnud, pool sellest tuli tootlikkus, SKT kasvust tuli pool tänu tootlikkusele, pool tööhõivele, aga siis läheme selle perioodi juurde, mis peale kriisi tuli ja siis noh, see on natukene sarnane sellele, mis äh, juhtus enne kriisi. üks protsent äh, tööhõivest, vähem kui üks protsent äh, tootlikkusest andis siis sellele SKT kasvule kaasa. mis siis eh, eh, ei saa, miks siis ei saaks eeldada, et see kaks protsenti ongi mingisugune keskmine majanduskasv ja sellega tuleb jätkata? oletagem siis et, et kaks protsenti on, majanduskasvu on tähtis selleks, et meie elatus ta siis säiliks aga meie töörühma eh, prognoosid on olnud tagasihoidlikumad, üks koma neli protsenti ja see teeb ikka palju muret paljudele poliitikutele täna. mida see tähendab? arvestades, et eh, tööhõive kasv muutub negatiivseks, siis selle madala stsenaariumi puhul juhtub varsti see, et kuidagi peab tootlikkus kasvama mm, kompensatsiooniks ja see peab lausa äh, kahekordistuma, et äh, oma majanduskasvu säilitada. praegused noored peavad oma tootlikkust äh, tõsiselt suurendama. see jällegi aitab ainult kümme aast-, järgnevat aastat ja siis tuleme jälle tagasi oma vana vähenemise stsenaariumi juurde produktiivsus peab, produktiivsus peab kahekordistuma, see on see ajanõue, aga see on kõigi, kõige optimistlikumate eh, prognooside juures nii, aga kes siis seda tootlikkust peab tõstma? tänased noored, eh, need, kes praegu on tegelikult ebasoodsas olukorras tööturul, no hea küll, vähemalt eh, nad peaksid oma õiglase osa andma, aga kas nad suudavad seda ümberjaotamise osas, ma ei tea. kujutagem ette sellist lihtsustatud maailmapilti. Euroopa Liit oleks nagu üks riik ühe ainsa pensionisüsteemiga. kõik, kes kahekümne viie kuni kuuekümne viie aastased on, töötavad ja need, kes on vanemad, saavad pensionit. ja pensionitase, oletagem, on nelikümmend seitse protsenti keskmisest palgast. see muide ongi praegu keskmine pension. siis on kõik lihtsad, lihtne, kui me tahame äh, arvutusi teha aktiivne elanikkond peab neliteist protsenti panustama pensionisüsteemi selleks, et see süsteem oleks jätkusuutlik, aga kas me suudame seda? isegi kui me arvestame oma demograafiliste muutustega, mina ei kujuta seda ette, näete, tööealise elanikkonna äh, vähenemine on see sinine joon ja äh, üle kuuekümne viie aastast ehk pensioniealiste elanikkonna joon oli punane ja kui me suudame pensionitaset neljakümne seitsme protsendi juures hoida, siis see ähm, tööealise elanikkonna panus peab olema ka topelt nii suur kui praegu aga mõtleme, mis tööturu kulud on, mis on netopalk, see on täiesti võimatu, seega mina ei, ei kujuta ette, et see töö, või see elanikkonna panus kasvab, seega pensionärid maksavad siis selle eest, noh, palju õnne teile. et need on ekstreemsed stsenaariumid muidugi. aga tulevikus demograafilised muutused et elanikkonna vananemine peab poliitikuid mõtlema panema, et äh, teatud muutused nendes panustamises äh, tuleb läbi viia ja samuti seoses tööjõukuludega on, et ähm, me ei ole äh, siin üle kahekümne protsendi panustamist võimaldanud, aga see on piisav tegelikult et, et nelikümmend seitse protsenti oleks see pensionitase keskmisest palgast ja nüüd, kui me jääme selle kahekümne protsendi juurde, siis pensionärid peavad lihtsalt leppima madalama pensioniga järjest. ja see vananemise mm, hind, seda peavad tulevased põlvkonnad Äh, katma ja võiks siis nüüd küsida, et kas see on õiglane. no ma jõuan nüüd kohe lõppu ka. inimesed, kes tead-, alates üheksakümne seitsmendast aastast alates on äh, sündinud, lähevad tööturule ja oma elu vältel peavad nad äh, palju rohkem äh, sotsiaalmaksu maksma äh,, kui praegu ja samad inimesed hiljem pensionäridena samas peavad aktsepteerima palju madalamaid pensione kui praegused pensionärid, see on see vananemise topeltkoormus. praegused noored peavad seda vananemise topeltkoormat kandma. aga mis siis juhtub, kui kõik veel ühe aasta töötaksid, noh muidugi, kui saaks lõimida inimesi tööturule, siis on kohe, eh, kohe erinevust näha. Te suudate siis tagada palju kõrgemaid pensione ja seetõttu tule, ongi lahenduseks tööturu aktiveerimine ja töötajate tööhõivesse investeerimine. tänan. I will take. nii äh, ma tahaksin veel korraks sõna võtta, teen tõesti väga lühidalt mikrofon töötab. on veel üks peatükk, mis tegeleb sotsiaaldialoogi küsimusega ja see peatükk näitab seda, et äh, kui noored on vähem esindatud ametiühingutes ja me näeme seda ka, et see on eriti just erasektoris nii Äh, ja noortel äh, on sageli äh, ka ajutised töölepingud ja siin järgmisel slaidil näit-, on näha see, et kollektiivlepingud mm, kehtivad vähemal määral noortele kui vanematele, see sõltub kindlasti ka sektoritest, kus nad töötavad. ehk siis siin on kindlasti noorte töötajate esindatuse probleem, millega tuleb tegeleda eriti just ametiühingute kaudu ja me peaksime vaatama, kuidas seda esindatust parandada. ja, ja siin on veel üks slaid. Ehm, nii töötajad tööandjate kui ametiühingute poolelt eh, tegeletakse ka sellega, vaatamaks, mida on võimalik teha selleks, et nooremad ja vanemad töötajad kokku tuua, see on aktiivse vananemise kokkulepe, aga sellesse ma nüüd laskuda ei tahaks ja lõpetuseks tahaksin öelda, et väljakutsed on juba üksikasjalikult välja toodud, te näete, et eh, jah, tööturu olukord, pensionisüsteemid, eh, otsustava tähtsusega otsused elus ja me teame, et paljud poliitilised soovitused, olgu need oskuste algatus või muud algatused, on juba välja käidud. ja hiljuti oli meil ka sotsiaalsamba proklamatsioon ja seetõttu on ääretult oluline äh, tegeleda selle teemaga ja väga oluline on parandada liikmesriikide vahelist konvergentsi, aga mitte ainult. Äh, tuleb suurendada ka sotsiaal- või parandada sotsiaalolukorda liikmesriigi siseselt, aga selle taustal tuleb meelde, meeles pidada ka seda, et äh, kolmas põlvkondadevaheline aspekt on väga oluline, tuleb parandada just noorte olukorda ja nende väljavaateid ja eh, me peame andma neile teada sellest, mida avaliku sektori asutused saavad nende olukorra parandamiseks ära teha. minu poolt on sellega kõik. suur aitäh, ütleb proua esinaine, see oli kõik väga huvitav ja meil ei ole neid slaide, mida te meile näitasite, kas oleks võimalik neid saada, selleks et me saaksime need saadikutele laiali saata, keda täna kohal ei olnud ma arvan, et see oleks meile suureks abiks. Äh, suur aitäh, äh, kui te selle äh, võimalikuks teete. kas on keegi, kes soovib sõna võtta? andke aga endast julgelt märku, härra Rahva, palun. Merci, madame la president, comme vous. suur tänu, nii nagu teiegi, olen ma tänulik komisjonile selle eest, et meile tutvustati seda väga huvitavat tööd ja mis on väga vajalik nüüd enne äh, äh, kriisi juba räägiti sellel teemal ja kahjuks nüüd, äh, kui kriis tuli, siis see teema lihtsalt unustati, räägiti muudkui kriisist. aga mina arvan, et ähm, selle töö puhul on kaks olulist aspekti, mida, millest tuleks rääkida. kõigepealt kokkuvõte. noh, me juba üldise, üldiselt ju teame, aga te ütlesite selle välja Te tõendasite seda, et äh, olukord on juba äh, halvenenud enne kriisi, nimelt noorte töökohtade äh, haavatavus, ebakindlus ja see seenioride olukord, seda oli juba näha, mis toimuma hakkab enne kriisi. aga tahaksin võib-olla veel midagi lisada, mis on veelgi ilmselgem. praegune see põlvkond, kes maksab, see on vahepealne põlvkond. kolmkümmend viis kuni viiskümmend viis eluaastat on see äh, vanuserühm ja kui me midagi ette ei võta, siis juhtub nii, et noored kes on ebakindlate töökohtadega hõivatud praegu, on jätkuvalt sõltuvad oma vanematest ja vanemad, kes lähevad pensionile, peavad hakkama oma eh, noori aitama ja väga paljudes perekondades on veel kaheksakümneaastaseid, üheksakümneaastased, kes on näiteks ka juba e, hooldust vajavad, vajavad samuti tuge just sellelt samalt vahepealselt pere, e, põlvkonnalt. see on küll karikatuurne, aga me teame ju seda tegelikult muutub olukord täiesti äh, väljakannatamatuks, sest üks vahepealne perekond peab toetama nii vanemat põlvkonda kui nooremat põlvkonda oma mm, palga või, või siis äh, pensioniga. mida me siis peame tegema? olen nõus nende kokkuvõtetega, mis tehti või järeldustega lõppude lõpuks ähm, sotsiaalmaksu tõstmisele loota on ebareaalne, ähm, produktiivsuse tõus ebareaalne, aga midagi on äh, siiski olulist. me teame ju, millised on meie väljakutsed, seega tuleb leida mingisugune äh, kombineeritud lahendus, võib-olla peaks äh, pensioniiga e-, edasi lükkama ja kuuekümne, kuuekümne viie aastaste tööhõivet suurendama. Te olete siin ka äh, rääkinud sellest pluss üks aasta äh, ja ma usun isegi sellesse, liberaalina on näha, et tegemist on positiivsete sammudega ja ilmselt tuleb pikemaks perioodiks neid ette, ettepanekuid teha iseenesest siis, kui elatustingimus, elamistingimused paranevad, aga see ei ole midagi, mis toimib automaatselt, kui me ei muuda töötingimusi näiteks teie uurimuste põhjal, mina arvan näiteks, kui me tahame, et kuuskümmend neli, kuuskümmend viis aastatesse inimeste tööhõive eh, suureneks, siis eh, tuleks selle, sellega tegeleda juba alates neljakümne viiendast eluaastast alates. sest eh, inimestel peavad olema oskused, mida nad ka kuuekümneaastaselt saaksid rakendada kujutagem ette, te olete kuuskümmend kaks, kuuekümne teise eluaastani töötanud, aga te peate edasi ka töötama, aga lihtsalt te väsite oma tööpostil ja te ei saa seda sama tööd edasi teha. ja ettevõte ka ei taha teid hoida, sest teie tootlikkus on liiga nõrk. teisisõnu, tuleks nagu kahel rindel töötada. kõigepealt Te tõstatasite koolituse küsimuse ja see koolitus peab tähendama elukestvat õpet, see ei tähenda hariduse andmist kahekümne, kolmekümne aastaselt. ka viiekümne aastaselt ja viiekümne viie aastaselt peab inimene saama eh, õpet Äh, vastavalt sellele äh, tegevuse tüübile, millega ta kavatseb jätkata kuuekümne nelja, kuuekümne viie aastaselt. see on täiesti normaalne, äh, ta peaks siis selliseid töökohti on olemas, inimene peaks saama tööd teha siis. teine valdkond, millega tuleb tegeleda, on see, et tuleb mõelda, kuidas töö ja lõpus saaks näiteks ähm, ähm, töötada kas või äh, äh, poole või äh, tööajaga edasi. ja isegi säilitada pension, pensioniõigus vastasel korral inimesed ei taha töötada niisugust osalise tööajaga, sest nad kardavad, nad kaotavad pensionit. seda on muidugi, seda ettepanekut on raske teha, aga see on üks võimalik lahendus ja selles suunas tuleks töötada. ja veel üks mõte. mulle tundub, et teie ettekandes oli midagi puudu. nimelt immigratsioon. Euroopa Liit eh, käsitleti kinnise süsteemina aga ilmselt kasvab sisseränne veelgi, millised on selle tagajärjed? kas see väheneb? kas see vähendab neid lõhesid, mida te meile demonstreerisite? siin on väga palju mõtlemisainet, mis täiendaks teie äh, uurimust, mis muidugi oli suurepärane. ja nii e, nagu esinaine ütles, ootan su äh, suure huviga ka seda kirjalikku dokumenti, et seda analüüsida. tänan. suur aitäh, annan sõna ka proua Harkinile. ja siis annan teile võimaluse ka vastata. proua, palun, proua Harkin, suur aitäh, suur aitäh ka komisjonile selle suurepärase ettekande eest Äh, ma tegelikult peaksin praegu juba kusagil mujal olema, aga niivõrd huvitav oli seda ettekannet kuulata ja ma otsustasin siia kohale jääda. Äh, minu kolleeg härra Rochefort on tegelikult äh, enamus sellest, mida mina tahtsin öelda, ära öelnud ja seetõttu ma ei hakka seda kordama. aga ma olen nõus temaga, et see teema on jäänud kuidagi kõrvale meie tegevusest ja see ei ole olnud äh, kõige tähtsam teema meie jaoks, mis tegelikult mm, ta peaks olema. meil on äh, kanda vastutus selleks, et tagada, et kõik sotsiaalpartnerid oleksid kaasatud äh, mis tahes lahendustesse, mille me välja pakume, sellepärast et nemad esindavad kõiki põlvkondi ja see on ääretult tähtis. ma usun, et et paljud inimesed ei ole teadlikud sellest lähenevast kriisist ja me peame eh, seda eh, neile eh, rääkima selliselt, et see ei lööks kiilu põlvkondade vaheselt, vahele. me ei tohi kedagi süüdistada, me ei tohi kiiresti mingeid lahendusi otsida meeleheitlikult, selliseid lahendusi, mis ei oleks jätkusuutlikud ja mis ei annaks meile neid tulemeid, mida me tahame. Äh, pensionite vähendamine, hüvit-, äh, äh, sissemaksete suurendamine, aga isegi kui kõige sellega nõus olla, siis ka sellest veel ei piisa me keskendume ka pikemale tööeale ja ma olen nõus äh, kõikide kommentaaridega äh, töökohtade kohandamisest vastavalt inimeste vajadustele, nii, sellest ei pea enam uuesti rääkima hakkama. aga mul on tunne, et me oleme asjad kuidagi pea peale pööranud, äh, me oleme valest otsast pihta hakanud. noored inimesed on sunnitud osalise ajaga tööle või osaajaga tööle ja see on nende tahte vastaselt aset leidnud, võib-olla tegelikult vanemad inimesed peaksid saama rohkem võimalusi osa osaajaga tööd teha ja just noored peaksid olema need, kes töötaksid täistööajaga. ma ei tea, kas me suudame selle olukorra niimoodi ümber pöörata, aga see on teema, millele me peame keskenduma. ma usun, et kui äh, inimesed teatud äh, vanusesse jõuavad, ütleme kuuekümneseks saavad või vanemaks veel, siis äh, eeldatakse, et inimesed lähevad siis pensionile. see ei ole küll automaatne, kuid üldiselt arvatakse siiski, et nii see on. me peame sellist nägemust muutma ja loomulikult me ei saa inimestele ette dikteerida, et nüüd sa pead tegema tööd kuuekümne seitsmenda, kuuekümne üheksanda eluaastani. me peaksime hoopis paigaldama või panema paika süsteemid, mis võimaldaksid inimestel veel eh, võib-olla veidi vähem tööd teha, kui nad seda soovivad ning me peame äh, tegema seda selliselt, et see ei oleks nagu oht, ähvardav oht, see peaks olema selline vastutustundlik lähenemine põlvkondadele. ja viimane kommentaar on ka väga oluline, rände mõju, äh, kommenteerin, kas ma tõstatan ka selle, äkki te saaksite seda kommenteerida, sest et see teema on siin kõlanud ja see on oluline, aitäh! suur aitäh, proua Kaufmann, sõna on taas teil äh, ja otsustage ise omakeskis, äh, kes sõna saab. Äh, suur, suur aitäh nende väga huvitavate kommentaaride eest rände küsimuses ma palun sõna võtta Jörgil, aga sellega tegeletakse ka selles dokumendis. kõigepealt ma tahaksin öelda, et te mainisite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 vanemate inimeste aktiivsuse määr, tööhõive määr on juba enne kriisi olnud võrdlemisi madal, jah, tõsi see on, aga ma tahaksin tuua siin välja ka ühe positiivse arengu, sest et aastal kaks tuhat kuus äh, vanemate töötajate tööhõive määr oli nelikümmend kolm protsenti ning nüüdseks on see tõusnud viiekümne viiele protsendile. ehk siis äh, on selline pidev trend, äh, kus vanemad töötajad on pikemalt töötajad, tööturul ja ma arvan, et see trend võiks äh, jääda püsima. ma olen ka nõus äh, sellega, et äh, töö iseloom on oluline või laad, ka see, kuidas inimesed tööd teevad, aga kui sellest rääkida, siis ma arvan, et ka liikmesriikidel on väga oluline roll, samamoodi sotsiaalpartneritel ja meil oleks väga keeruline hakata reguleerima seda, mitu tundi vanemad äh, töötajad võiksid või peaksid töötama võrreldes noorte töötajatega, aga meil võiks olla mingisugune selline optimaalne süsteem, äh, kus äh, tunde vähendatakse kuidagi järjepidevalt, töötunde siis. nagu Jörg ka ütles, siis tootlikkus peab suurenema, see peaks suurenema eriti just noorte puhul, aga mina olen veendunud, et tegelikult peaks see kehtima kõigile, ehk siis kui meil on elukestev õpe, ja eh, sellega seoses siis peaks suurenema ka vanemaealiste töötajate tootlikkus. Eh, see lihtsustaks meie olukorda mm, rohkem kui see, kui me keskendume ainult noortele töötajatele. me peaksime siis eh, kõikidel rinnetel nii-öelda selle teemaga tegelema. ühte asja saame küll jälgida, nimelt tööpuuduse määrad vähenevad Äh, aga töötundide teemas ei ole veel me nii heale, nii heasse punkti jõudnud. Äh, töötundide teemaga me peame kindlasti tegelema. Äh, töötunnid on väga olulised, konverentsil ma nägin seda hiljuti, kui me räägime ebavõrdsuse teemast ka, töötunnid, palk, need kõik on omavahel seotud. ma arvan, et me peame selle töötundide teemaga ka tegelema tahtsin veel ka öelda, et äh, me oleme loomulikult täiel määral nõus äh, selle teemaga, mida te mainisite, nimelt äh, me ei tohiks kellelegi näpuga näidata, süüdlasi otsida, me tahame selle dokumendiga tõsta esile just noorte problemaatika ja küsimused aga me ei taha samal ajal kindlasti süüdistada vanemaid töötajaid, ei, me mõtleme selle peale, mida teha selleks, et noorte olukorda parandada, milliseid äh, poliitilisi meetmeid meil selleks vaja on. ja lõpetuseks, mis puudutab rännet, siis kõigepealt ma tahaksin öelda, et äh, eelmine äh, samalaadne dokument, ST dokument, sisaldas tervet peatüki rändeküsimustega üks ja seal räägiti sellest, mida teha, millised oskused sisserändajatel on, kuidas seda kõike hallata. jõudsime järeldusele, et inimeste oskused, sisserändajate taustaga inimeste oskused ei ole vist väga head ja me peame väga hoolikalt selle teemaga tegelema, näiteks Euroopa poolaasta äh, küsimuses. meie jaoks on tegemist väga olulise teemaga, me oleme keskendunud sellele selleks, et tagada ka sisserände taustaga inimeste integreerimine tööturule ja seda selleks, et äh, pakkuda neile paremaid võimalusi integreerimaks nad tööturule. ja tegelikult see saab kõik alguse juba lasteasutustega. Äh, me peame pakkuma ka sisserände taustaga inimestele ja äh, nende lastele kohti lasteasutustes. ja kui me räägime simulatsioonidest, siis on üks, mida võib-olla Jörg natuke täpsemalt saaks selgitada mis see puudutab seda, mida me saame teha selleks, et laiendada oma tööjõudu ka seeläbi, et me paremini integreerime äh, rändetaustaga inimesed, äh, sisserändajad ja enne, kui ma annan sõna Jörgile, peaksime veel ka ütlema, et kuna tegemist on simulatsiooniga, eh, ei ole tegemist sellise raportiga, mis lihtsalt eh, järeldusena ütleks, et nüüd peavad kõik hakkama aasta kauem tööd tegema. ei, tegemist on simulatsiooniga, mis näitab, et mis juhtuks siis, kui me kõik töötaksime aasta kauem, aga me peame loomulikult riikid erinevat olukorda arvesse võtma, mõned riigid on võib-olla kaugemale jõudnud, teised mitte nii kaugele ja mm, milline lõpuks lahendus saab olema, eks me seda peame vaatama veel. aga Jörg, palun nüüd. ja ma teen ka väga lühidalt, nagu Barbara juba mainis, siis äh, me tegelesime rändeteemaga ka siin dokumendis äh, ja me mõtlesime erinevatele eeldustele ja võib äh, ju järeldada, et kui äh, sisserändevoogusid äh, isegi kahekordistada aastani kaks tuhat kakskümmend viis ehk siis järgneva rohkem kui kümne aasta jooksul, siis on võimalik olukorda leevendada. keskpikas perspektiivis on võimalik survet vähendada tootlikkusele, kuid seda ei ole võimalik täielikult ära kaotada. ehk siis tootlikkuse küsimus ja surve selles vallas jääb püsima ka tulevikus teisest küljest tahaksin ma teile näidata äh, aga järgnevalt. kui rääkida pensionide vähendamisest äh,, siis siin tabelis äh, on äh, näidatud see, et teatud äh, nähtamatu käsi võtab ära pensionitest teatud osa äh, ja see äh, pensionite määr siis väheneb ja siin ei ole arvet arvesse võetud äh, suurenenud immigratsiooni ja edasi lükatud äh, pensioniiga. Äh, me tahame öelda, et see peab olema osa sellest struktuurist või miksist. Ähm, me peame tegelema majanduskasvu edendamisega tulevikus, aga ka pensioniküsimus ei saa olla sõltuvuses ainult tootlikkusest, me oleme tegelenud simulatsioonidega ka tootlikkuse määra osas ja siin on veel ka simulatsioone, mis puudutavad olulisi poliitikaid liikmesriikides, mis eh, keskenduvad eh, tööjõukuludele ja muule sarnasele. aitäh! nii, väga hästi, hea. suur aitäh eh, siia jäämast, suur aitäh vastamaks vastamast kõikidele nendele küsimustele, millega me tegelikult ka peame veel tulevikus tegelema. üsna peagi eh, peame me tõlkidega hüvasti jätma ja see tähendab seda, et eh, me peamegi koosoleku lõpetama. aga kordan veel kord, eh, et me oleme väga huvitatud sellest, Äh, et see info kõik meieni jõuaks, ehk siis palun äh, edastage see meile, et me saaksime omakorda edastada selle kõikidele nendele saadikutele, keda täna siin ei olnud, et nad saaksid ka selle ettekande läbi äh, vaadata. me oleme tööhõive sotsiaalkomisjon ja see tähendab seda, et me peame tegelema ka tulevikku puudutavate küsimustega, nagu teie seda teinud olete ja me oleme teie tehtud töö eest väga tänulikud. suur aitäh, proua Kaupmann, Males ja Jörg samamoodi, tänan kõiki ja ootame siis äh, nende slaidide kättesaamist, et me saaksime need omakorda laiali jaotada. aitäh! järgmine koosolek leiab aset neljandal detsembril see algab kell kolm peallõunal ning kestab poole seitsmeni. Thank you.